Äh, etendus algab. kallid kolleegid, alustagem oma istungiga. Äh, tere päevast, äh, kolleegid, ma paluksin neid, kes seisavad veel saalis, võtke palun istet, sellepärast et me oleme juba jäänud natukene maha. meie päevakord on aga väga tihe ja ma tahaksin, et meil jääks aega ära kuulata meie poolt kokku kutsu-, ko-, siia kutsutud eksperdid ja pidada nendega ka debatt maha. lubage kõigepealt tervitada siin kahtekümmet viit rahvusparlamendi esindajat, esindavad nad siin kolmeteistkümmet liikmesriiki ja tahaksin välja vabandada omaenese kodumaa kõigepealt. oleks pidanud tulema nii ülem- kui alamkojast äh, kolleege siia kokku kolm, kuid äh, hääletusel on praegu mm, äh, äh, assamblees väga oluline seadusandlus ja nad ei saanud lihtsalt tulla kohale. tuletaksin teile meelde, et äh, raport siseturu kohta, Euroopa majandusruumi kohta, mis võeti vastu seitsmendal septembril, eeldab paremat äh, kommunikatsiooni, poliitikat ja seega ma tahaksingi tä-, äh, tervitada siin proua Bessingeri, kes on pärit Šveitsist, ning Norra esindajat äh, härra Vikkomit loomulikult eh, tere tulemast kõikidele eh, Euroopa Parlamendi liikmetele ning eh, siseturukomisjoni liikmetele. Neid küll ma hetkel saalis väga palju ei näe, kuid loodetavasti nad on lõpetamas oma lõunasööki ja ikka tulevad, sellepärast et muidu oleks küll kahju, kui nad osaleda ei saaks. ma tahan rõhutada, kui oluline see kohtumine on kõigepealt eh, sellepärast, et Euroopa Parlamendi roll tänu Lissaboni lepingule on suurenenud ja ma tahaksin siinkohal eh, rõhutada seda, et meie kohtumised Rahvusparlamenti esitajad esindajatega on väga oluliselt, kuivõrd ka nendel on uus roll tänu Lissaboni lepingule. me tahame paremad alused koostööks sisse seada kõikide liikmesriikidega selleks, et eh, oleks võimalik paremini teavitada liikmesriikides kodanikke sellest, mida nende jaoks teeb Euroopa Liit. meie komisjon on juba korraldanud selliseid parlamentidevahelisi kohtumisi varemgi, seda kõigepealt ähm, äh, maksete viibimi-, hilisete maksete direktiivi osas, väga oluline raport, äh, eriti just nimelt VKE-dele siseturul ja tänu äh, suurepärasele äh, koostööle, aruteludele rahvusparlamentidega, komisjoni ja nõukoguga, sai äh, Euroopa Parlament äh, võtta vastu väga tugeva teksti. lisaks sellele on toimunud ka kohtumine praegu veel läbirääkimiste aluseks oleval direktiivil ja milles osas on veel mõndagi ära teha, nimelt tarbijaõiguste direktiiv ja oluline oli ka meie kohtumine Äh, äh, teenuste direktiivi äh, ülevõtmise osas, nagu te teate, paljudes liikmesriikides see ülevõtmine praegu tekitab veel probleeme. Nendel kohtumistel on alati olnud arutelud äärmiselt viljakad ja huvitavad ja ma eeldan, et täna lähevad asjad täpselt samamoodi tänase pärastlõuna lõpus kell kaheksateist kolmkümmend või vabandust, seitseteist kolmkümmend või seitseteist nelikümmend viis peaks tulema siia Michel Barnier, kes on siseturu ja teenuste turu volinik. Äh, ta tuleb äh, täna siia selleks, et äh, nagu te teate, homme tutvustab ta siseturu akti pressile ja seega ei saa ta tulla kohe ja viibida siin terve meie kohtumise ajal, kuid ma tahaksin rõhutada, et volinik Barnier on alati olnud väga abivalmis ja on väga avatud olnud kõikide nende teemade suhtes sealhulgas tänase teema suhtes loomulikult tahaksin äh, tervitada siin ka meie eksperte, kes olid nõus jagama meiega oma kogemust ja kes on juba äh, hakanud nii mõndagi ära tegema Euroopa tasandil kutsealaste kvalifikatsioonide äh, vastastikusel tunnustamisel. ma tahaksin kõigepealt tervitada siin doktor Willy Fuchsi, härra Fuchs on eh, Saksa inseneride ühenduse direktor. Eh, tervitan siin eh, ka härra Patrick Fortuit, kes on Farmaatsialiidu esindaja Prantsusmaalt, härra Tony Hazel, kes on nii kes on Suurbritannia Medõdede ja Ämmaemandate Liidu esimees ja siis äh, Taani esindaja proua Peterson, kes koostas äh, töödokumendi, mida äh, on palunud IMCO komisjon kutsekvalifikatsioonide osas nelja liikuva ameti osas meie kohtumise eesmärgiks on ära kuulata kõikide rahvusparlamentide seisukohad tänase olukorra kohta väljakutsete ja ohtude kohta, mis võivad kaasneda kutsekvalifikatsioonide tunnustamise osas. tegemist on majanduskriisi aegadega, meie ees on sotsiaalne kriis ja me kõik tunnetame, võib-olla meie noorsugu isegi rohkem kui meie, et professionaalne karjäär äh, sõltub tänapäeval ka liikuvusest ja liikuvusest muidugi Euroopas nii et äh, see debatt on üks esimesi osasid äh, kutsekvalifikatsioonide direktiivi ümbervaatamisprotsessist. volinik Barnier äh, mõne aja pärast siis annab omapoolse hinnangu sellele hindamisprotsessile ja kahe tuhande esimese, üheteistkümnendal aastal peaks tulema roheline raamat selle analüüsiprotsessi tulemusena ja siis loomulikult ka uus ettepanek äh, direktiivi osas. kahe tuhande viienda aasta direktiiv, äh, alles hiljutine direktiiv on tekitanud väga tõsiseid ülevõtmisprobleeme ja mõned liikmesriigid, ma ei hakka siin kedagi välja tooma, ega ei ole ju äh, musti lambaid nende see, seas, äh, lihtsalt paljudel liikmesriikidel on probleeme selle direktiivi ülevõtmisel üks äh, teemasid, mis kahe tuhande viiendal aastal tundus olevat tohutult äh, uuenduslik, ühtsete platvormide tunnustamine näiteks, ausalt öeldes selliseid platvorm, platvorme mitte kunagi ei loodud, no see näitab väga selgelt seda, kuidas teinekord see direktiiv lihtsalt ei toimi ja et me peame äh, selle nii peale kui võimalik uuesti sõnastama ja tagama selle, et koos äh, ametkondadega oleks seadusandjatel liikmesriikides lihtsam seda üle võtta, minna nii kaugele kui võimalik, nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et see asi on kiireloomuline komisjoni äh, raport kahe tuhande viienda aasta direktiivi ülevõtmise kohta on kõigile kättesaadav infoks ja ütleksin nii palju, et siseturukomisjon ja kõik minu kolleegid, kes saalis on, ilmselt äh, nõustuvad sellega, et äh, juba ongi äh, mõeldud selle direktiivi reformimisele, me lõime nimelt äh, töögrupi meie komisjoni sees. ma tahaksin tänada kõiki meie kolleege, kes osalesid selles töögrupis kõikidest fraktsioonidest me tõesti oleme juba tööd teinud ja tõelises harmoonia vaimus, mida alati just ei juhtu siin. me peame süsteemi seega optimeerima ja täna oleme siis siin selleks, et välja selgitada, kuidas seda teha. ma ei tahaks rääkida liiga pikalt, vaid tuletaksin meelde, et need, kes te tulete Rahvusparlamendis, et Euroopa Parlamendis kahjuks on aeg väga piiratud, sõna saavad eh, siis kolleegid pärast äh, meie ekspertide sõnavõttu. rütm on siis selline, et kaks Rahvusparlamendi esindajat, siis üks Euroopa Parlamendi esindaja, siis jälle kaks Rahvusparlamendi esindajat ja nii edasi. ja selleks, et kõik saaksid sõna, kes seda soovivad, paluksin kõigil järgida meie kõnereegleid, kõneaja reegleid, nimelt kolm minutit kõneaega kõigile ja loodetavasti kõik mõistate, milleks sellised piirangud aga läheme nüüd kohe selle debati enda juurde ja tahaksin sõna anda proua Kross Petersonile, kes tutvustab meile oma töögrupi, töödokumendi sisu äh, kutsekvalifikatsioonide osas ja keskendume siis äh, praegu täpsemalt äh, neljale ametkonnale, arhitektid, insenerid ja turistigiidid mm, ja, ja medõed ametitele ja tegemist on äärmiselt meeldiva kolleegiga, kellega mul on väga hea meel ka tulevikus koostööd teha. tere tulemast teile ja suur tänu härra Titšile tuleb tunnistada, et ma kohtun harva selliste inimestega, kes niivõrd äh, hästi teevad oma tööd, kellega on niivõrd lihtne suhelda kas või näiteks ainult telefoni teel, saada kohe vastase, vastused, mm, teinekord peab kirjutama kirju, ootama mitu nädalat, temaga see nii ei olnud, nii et äh, suur tänu teile selle töö eest, te mõistate samamoodi nagu meie, et see küsimus on äh, eurooplastele väga olulised, aga nüüd proua Karin Kross Peterson. okei okay,, thank you for the word äh,. aitäh. Äh, ma teeksin siis äh, lühikese sissejuhatuse meie uurimusse peamiste leidude kohta. selle uurimuse me siis koostasime IMCO komisjoni jaoks. ma kõigepealt räägin siis äh, Äh, kõigepealt meie lähtekohtadest ja siis järeldustest. selle uurimuse eesmärk oli siis analüüsida, millised on need probleemid, mis esinevad kutsealaste kvalifikatsioonide tunnustamisel nelja ameti osas. Äh, neid ameteid siin just mainiti, õed, arhitektid, tsiviilehitusinsenerid ja giidid ning äh, liikmesriigid, mida uurimus hõlmas, olid Ühendkuningriik, Hispaania, Taani, Poola, Sloveenia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia. me viisime läbi kolmkümmend kaks intervjuud siis äh, liikmesriikide kontaktpunktide ja pädevate ametiasutustega ja samuti Euroopa Liidu tasandil tegutsevate organisatsioonidega. kuna selle uurimuse ulatus oli suhteliselt piiratud, siis otsustasime pöörata erilist tähelepanu just nimelt nendele probleemidele, mis on seotud äh, eelnevate kirjalike deklaratsioonide kasutamisega, äh, sobivustestidega kohanemise periood, keelenõuded, äh, riiklike ähm, kontaktpunktide ja pädevate ametite koostöö ja roll, siis järelevalvesüsteemid ametialalt kõrvaldamise ja praktiseerimiseks sobivuse info kohta siis ametialaste kvalifikatsioonide kaasajastamine ja kinnitamine, siis kutsekaardi lisaväärtus ning seosed Euroopa kutseoskuste eh, raamistikuga. järgmine slaid, palun kui vaadata nüüd, millised olid meie uurimuse peamised järeldused, siis me leidsime, et Äh, inimeste ähm, äh, ootused äh, ei ole päris kooskõlas sellega, mida, mis on kirjas direktiivis. pädevatel ametiasutustel on raske leida, millised on vastavad pädevad ametkonnad teistes liikmesriikides. pädevad ametkonnad kiidavad heaks siseturu infosüsteemi ja tahavad, et selle kasutust laiendatakse. info selle kohta, kes sobib töötama, seda praegu vahetada tunnustatakse osana sellest tunnustamise protsessist ning kutsekaardid võiksid siis seda tunnustamisprotsessi kiirendada, aga äh, siiski on veel väga palju probleeme nende väljatöötamisel ja rakendamisel. nüüd äh, need eelnevad kirjalikud deklaratsioonid on äh, siis enamikes liikmesriikides kasutusel. lisa viis, aeglane kaasajastamine on viinud selle tunnustamise protsessi üldsüsteemi alla, mis on palju keerulisem. Äh, hüvitusmeetmed on äh, ressursse vajavad ning äh, pädevad asutused ei tea, kuidas paremaid meetmeid välja töötada. tunnustamine on problemaatiline nendel juhtudel, kus juurdepääs teatud kutsealale inimese koduliikmesriigis ei ole reguleeritud ning info kogumine kutsealaste kvalifikatsioonide kohta on aeganõudev ning äh, üldise süsteemi, äh, tunnustamise süsteemi alusel ka üsna vaevarikas. Äh, selle uurimuse tulemuste põhjal tulime me välja kuue soovitusega, mis aitaksid siis neid probleeme tunnustamise vallas vähendada, eriti nende ametialade vallas, mida uurimus hõlmas. esimene soovitus oleks siis muuta siseturu infosüsteemi kasutamine kohustuslikuks ja seda edasi arendada Äh, selle süsteemi äh, kohustuslik kasutamine vähendaks siis viivitusi tunnustamisprotsessis ja samuti äh, tuleks panna paika reegleid, mis määravad kindlaks siis tähtajad vastuste andmiseks. täiendav funktsionaalsus võiks siis hõlmata sellist ähm, hoiatusfunktsioon või teavitusfunktsiooni info vahetamisel, siis dialoogiliidest, mis võimaldaks siis arutada küsimustele antud vastuseid ja samuti võiks failidele olla, küsimustele olla võimalik lisada ka faile. teine soovitus on parandada siis äh, direktiivi lisa viis äh, kaasajastamist. praktikas tähendaks see siis seda, et liikmesriigid äh, peaksid seda lisa pidevalt kaasajastama ning kõik liikmesriigid paneksid sinna lisasse siis sama liiki infot ja samal määral see tähe-, aitaks samal ajal vältida ka väga paljusid äh, keerukaid nõudmisi äh, selles lisas, mis puudutavad info väljajätmist. ning seda võiks siis veel toetada konstruktiivse dialoogiga liikmesriikide vahel ning äh, liikmesriikide ja komisjoni vahel. riiklikud koordinaatorid peaksid küll tööd suunama, aga neid peaksid toetama ka siis pädevad ametiasutused soovitus number kolm on tagada vastastikune tunnustamine isegi siis, kui juurdepääs kutsealale siis äh, inimese koduriigis ei ole reguleeritud. Äh, praktikas oleks seda võimalik teha niimoodi, et tugevdada riiklike kontaktpunktide rolli äh, nende kutsealade osas, mis ei ole siis reguleeritud Äh, samuti tuleks liikmesriike suunata selles kohas, äh, selles osas, et millised dokumendid on piisavad kutsealase kvalifikatsiooni tõestamiseks. samas tuleb siin rõhutada, et äh, jõupingutused olukorra parandamiseks ei tohiks avaldada survet mittereguleerivatele liikmesriikidele, et nad seda valdkonda reguleerima hakkaks. soovitus number neli. arendada paremaid kogemusi nende protsesside vallas, mis puudutavad hüvitusmeetmeid. tegeli-, see tähendaks siis seda, et tuleks vahetada infot parimate kogemuste kohta Euroopa Liidu tasandil. see võiks siis parandada hüvitusmeetmete liike või võidakse välja töötada ka konkreetsed vahendid ja neid kooskõlastada ja platvormiks võiksid siin olla siis riiklikud kontaktpunktid või koordinaatorite rühmad Äh, koostöös siis pädevate ametiasutustega, kuna äh, nemad on juba selles vallas palju õppinud. Äh, see, seda protsessi võiks toetada ka niimoodi, et edendatakse pädevate ametkondade vahelisi võrgustikke, just eriti mobiilsete elukutsete osas soovitus number viis, aidata liikmesriikidel jagu saada probleemidest, mis nõuavad dokumenteeritud tõendeid kaheaastase töökogemuse kohta. see tähendab siis seda, et liikmesriigid tuleb suunata artiklis seitse lõige kaks juurde Äh, tegemist on vabatahtliku sättega ning tegemist on siis lihtsa haldusliku teavitamismenetlusega, mitte mingi keeruka lubade süsteemiga. ja samuti tuleks liikmesriikidel aidata äh, välja töötada siis ühiseid kokkuleppeid, kas siis Euroopa Liidu tasandil või kahe tasandil, äh, kahepoolselt selles osas, et mis on siis piisav tõend töökogemuse kohta soovitus number kuus, see on siis viimane soovitus, hõlbustada kutsekaartide arengut Äh, seda võiks siis teha niimoodi, et osutada üldist abi nende kutsekaartide väljatöötamisele, samuti aidata organisatsioonidel jagada teadmisi ja oskusteavet ja viimaseks äh, tuleks äh, uurida, millised ametid siis sellisest kutsekaardist kasu saaksid. Need olid siis meie tulemus, soovitused ja järeldused, aitäh! suur tänu, väga oluline dokument, äh, mille te võtsite väga kompaktselt kokku selleks, et jääks aega aruteludeks. meie tänase kohtumise esimene osa äh, puudutab äh, just nimelt kutsetunnistuste vastastikust, kutsekvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist ja teine osa puudutab siis juba meiepoolseid soovitusi nende äh, Äh, selle kvalifikatsiooni tunnustamise kohta. ja annaksin nüüd sõna kõigepealt äh, proua Willy Fuchsile, kes on Saksa Inseneride Assotsiatsiooni direktor, tema räägib meile siis täpsemalt, äh, kuidas on asjad tema ametivallas ja kuidas tema riigis ja mida see võiks kõik tähendada teiste jaoks. aitäh, proua juhataja, daamid ja härrad mul paluti rääkida teile Saksamaa kogemustest, mis puudutab kutsekvalifikatsiooni piiriülest tunnustamist ja teha seda inseneri vaatevinklist. teen seda meeleldi, kuna ma, mul on võimalik rääkida mitte ainult eh, Saksa arusaamadest, vaid ka Euroopa inseneride arusaamadest selles kohas. Eh, tutvustan nii Saksa inseneride liidu VDI seisukohti, töötan selle ajal direktorina, samas äh, avaneb mul võimalus tutvustada ka Euroopa, üle-Euroopalise Inseneride Liidu FEAN-i seisukohti. VDI on mittetulundusühing, meil on sada kolmkümmend üheksa tuhat liiget ja me oleme Euroopa kõige suurem teaduslik-tehniline ühing meil on sada kolmkümmend palgalist töötajat, kes koordineerivad kolmeteistkümne tuhande ühiskondlikel alustel töötava eksperdi tööd. ja andes selleks kogu oma teadmiste pagasi. me korraldame teaduslikke konverentse, koostame suuniseid, viime läbi uuringuid ja vahetame teaduslik tehnika, teaduse ja tehnika vallas kogemusi. FEANi on aga katuseorganisatsioon, mis esindab kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide, aga ka veel täiendavalt nelja Euroopa riigi inseneride huve. FEANi ühendab oma liikmesorganisatsioonide kaudu enam kui nelja miljonit liiget. mu daamid ja härrad, tänase teema juurde ettevõtted, inseneriteenuste osutajad, inseneride bürood eh, tegutsevad üha enam piiriüleselt. Euroopas toimib üha enam majanduslik integratsioon ja seetõttu omandab piiriülene läb-, liikuvus ena-, üha suurema tähtsuse. lisaks sellele suureneb Euroopas pidevalt vajadus erinevate inseneride järele ja tekib küsimus nende kättesaadavusest. Saksamaa ei suuda näiteks juba aastaid enam katta oma vajadust kvalifika-, kvalifitseeritud inseneride järele, mistõttu tuleb niisugusi kvalifitseeritud töötajaid riiki sisse tuua. kuid seda protsessi, seda liikuvust takistab see, et et meil puudub toimiv piiriülese kvalifikatsiooni tunnustamise süsteem. Saksamaal on pädevus kvalifikatsiooni tunnistada sõltuvalt liidumaast kas liidumaa valitsuse või insenerikodade käes ja igal juhul on tarvis neid dokumente tõlkida, notariaalselt tõendada äh, tõlkida, see kestab sageli rohkem kui kuus kuud ja maksab mitusada eurot. teistes Euroopa Liitu, Liidu liikmesriikides võtab see veel rohkem aega. VDI ja FEAN-i seisukohalt öö, on olukorrast väljapääs võimalik ainult siis, kui viia sisse kutset tõendav dokument, kutsekvalifikatsiooni tõend. juba kahe tuhande viiendal aastal viis FEAN-i läbi uurimuse, mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, mis puudutas insenerite kutsetööd reguleerivaid sätteid. Äh, kahe tuhande viienda aasta septembris võttiski äh, FEAN-i üldkogu vastu otsuse välja töötada äh, Saksamaa põhjal pilootprojekt ja niisugune kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument kahe tuhande kümnenda aasta aprillis sii-, võttis siis VTI koos Saksamaa Inseneride Keskühingu ja Teaduslik-Tehnilise Ühinguga vastu otsuse viia pilootprojektina sisse engineering card. niisuguse kutsedokumendi äh, lõpliku kontseptsiooni väljatöötamine toimus tihedas koostöös FEAN-i liikmesorganisatsioonidega. nüüd pikaajaliste arutelude käigus, mis, mida kõike peaks säärane tõend sisaldama, jõuti järeldusele, et see dokument peab olema kõikehõlmav, põhjalik, teiseks standardiseeritud, kolmandaks usaldusväärne, neljandaks detsentraliseeritud ja viiendaks vabatahtlik mida see tegelikult konkreetselt tähendab, räägin alljärgnevalt. sellisel kutsetõendil, kutsekaardil olev informatsioon peab olema detailne ja ülevaatlik. see tähendab, et see dokument peab andma põhjaliku ülevaate inimese akadeemilisest haridusteest, kutsekvalifikatsioonist ja läbitud täiendõppest. teiseks peavad sellel kaardil või sellel tõendil olema, olev teave olema standardiseeritud kuna see kaart kujutab endast Euroopa standarditele vastavat ülevaadet inimese kvalifikatsioonist ja on sõnastatud vastavalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku juhistele. kolmandaks, kõik andmed sellel tõendil, sellel dokumendil peavad olema usaldusväärsed Eh, sinna kantud kvalifikatsioone kontrollib sõltumatu registreerimiskomisjon vastavas eh, liikmesriigis see tähendab, et koostöös ekspertide, sidusrühmade ja alaliitudega on võimalik tõepoolest tagada, et engineering card vas-, on igati usaldusväärne. neljandaks eh, peab see dokument olema detsentraliseeritud, see tähendab, et sellel, selle kantud kvalifikatsiooni dokumenteeritakse riigis, kus nimetatud dokument välja anti. standardiseeritud sissekannete kõrval on võimalik sellele kaardile kanda ka riigi omapära või eripära arvestavaid momente. see tähendab, et äh, see, see kõik suurendab sellesse dokumenti lugupidavat ja vastastikku austust väljendavat suhtumist. viiendaks peab niisuguse engineering kaardi olemasolu olema vabatahtlik. see tähendab, et mitte ühtegi inseneri ei kohustata seda dokumenti omama, kuid kõigil inseneridel, kes tahavad olla liikuvad, võib see dokument olla see tähendab, et mitte kellelegi ei teki täiendavaid kulutusi ega ühiskonnas täiendavat bürokraatiat. meie kui VDI oleme täiesti veendunud, et engineering card on otsustava tähtsusega kutse kvalifikatsiooni piiriüleseks tunnustamiseks. sel aastal öö, äh, otsustasid samas, võtsid samasuunalise otsuse vastu ka FEAN-i liikmesriigid öö, eh, oma pea, aastakoosolekul esimesel oktoobril Sofias enamik liikmesorganisatsioone on juba andnud oma nõusoleku eh, sellise inseneeringkaardi sisseviimiseks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, on aga ka veel FEAN-i liikmesorganisatsioone, kes ootavad poliitik-, poliitilist otsust me leiame, et eh, niisugune kaart oleks oluliseks panuseks kutsekvalifikatsiooni direktiivi kaks tuhat viis murd kolmsada kuus läbivaatamisse, kuna, kuna näeme seda selle instrumendina, mis tagab kutsekvalifikatsiooni piiriülese tunnustamise sujuva kulu. me kõik tervitame, kui siseturu ja tarbijakomisjon, tarbijakaitsekomisjon toetaks VDI ja FEAN-i otsuseid. tänan tähelepanu eest. suur tänu eh, selle ülevaate eest, minu meelest väga ülevaatlik me kõik jagame ühtseid eesmärke, teie kohalolek täna siin ei ole sugugi juhuslik. Äh, ma tahaksin äh, öelda kõikidele rahvusparlamentide esindajatele nii palju seda, et kuivõrd saal on väga suur, ma ei näe teie nimesid lugeda nendel siltidelt, seega palun äh, täitke teie kaustades olev osalusankeet, kui te tahate sõna soovida. andke see meie saali korrapidajatele, kes äh, need kokku korjavad ja siis ma saan teile sõna anda teie õige nimega, sellepärast et muidu äh, Eh, ei eh, näe ma lihtsalt. üritan vähemalt nimed õigesti hääldada. Eh, ühesõnaga tuletan meelde reeglid, kaks Rahvusparlamendi esindajat, üks Europarlamendi saadik, niimoodi siis vahetame ja kõigepealt räägime siis esimesest osast ja siis juba läheme teise osa juurde. kõigepealt saab sõna Suurbritannia esindaja proua Young kes on pärit eh, siis eh, alamkoja sotsiaalkomisjonist. baroness Jung de la com-. ülemkojast. baroness Young, teil on sõna, palun. Thank you very much indeed. suur tänu. see ümbersõnastatud kahe tuhande viienda aasta direktiiv, nagu te teate, tahtis eh, suurendada mm, ametite esindajatel, kutse esindajatel äh, sujuvamat liikumist üle terve Euroopa Liidu, kuid Lordide Kojas ei ole sellest väga palju räägitud, sellest direktiivist, seega minu tänased sõnad põhinevad Lordide Koja tervishoiukomisjoni aruandel liikumisvabadus, mida me ju kõik toetame ja mille laienemist me tahaksime näha, on tekitanud tõsiseid probleeme, eriti tervishoiutöötajate seas ja sellele ma täna keskenduksingi nimelt meil on väga tõsiseid muresid äh, patsiendi Äh, ohutuse tagamisel. Äh, härra Gray mõned aastad tagasi, Briti patsient, äh, suri tänu sellele, et Saksamaal registreeritud arst doseeris talle morfiini valesti üldiselt on Ühendkuningriigis kehtimas reegel aastalt kaks tuhat viis, et kõik arstid tuleb registreerida kui nende kliinilist pädevust ei kontrollita ja ei kontrollita ka ühegi registreeritud arsti keelelisi oskusi, kuid need registreeritud arstid peavad oma nime kirja saama ka kohaliku eh, hooldusnõukogu poolt kes siis peavad tagama juba selle, et tegemist on nii keelteoskustega kui ka kliinilistelt pädevalt arstidega. ja muidugi siis äh, arsti töölevõtja, olgu tegemist äh, siis kas perearstiga või kliinikuga, kes peab kontrollima nende pädevust. selle konkreetse saksa arsti puhul oli olukord selline, et äh, ta oli küll registreeritud, kuid Äh, ei viidud läbi tema pool vajalikku keeletesti kohalikul tasandil ning äh, lahkamisel selgus, et äh, arst ei olnud täitnud oma kohust ja sisuliselt oli tegemist patsiendi tapmisega. seda kõike kaalus Lordide Koda, tervishoiukomisjon ning keeleoskuste puhul esindati tõendeid selle, selles osas, et keeletest on täiesti lubatav, kuid äh, üheksakümne kolmanda aasta öö, äh, otsusega öö, äh, tervishoiuministeerium siiski keelustas sellised testid Nemad aga, Tervishoiuministeeriumi töötajad ei olnud nõus sellise tõlgendusega. komisjoni aruandes on öeldud, et Tervishoiuministeerium ja arstide nimekirja pidev organisatsioon äh, peaksid äh, koostööd tegema äh, selleks, et tagada siis kliinilised ja keeletestid arstide registreerimisel. selle komisjoni aruande kohaselt Euroopa Komisjon kinnitas, et direktiiv ei keelusta ühelgi liikmesriigil keeletesti läbi viimast valitsus tunnustas seda õiguslikku soovitust ja tahavad jätkuvalt siis teha koostööd keskorganiga selleks, et äh, kuidagi need keeletestid tagada komisjon praegu tegeleb direktiivi ülevaatamisega ja igasugune revisjon läheb muidugi Euroopa Järelevalvekomisjoni kätte Lordide Kojas, aga ka Alamkojas Suurbritannias. kuivõrd see aja, kuivõrd aega läheb selleks suhteliselt palju, keskenduksime meie praegu keeletestide alaste reeglite toet-, tuge-, toestamisele vastavalt kohalikule seadusandlusele, ette ei ole nähtud mitte mingisuguseid kliinilisi teste kahe tuhande üheksanda aasta sotsiaalpoliitika ja tarbijakomisjoni, minu komi-, allkomisjoni aruandes on kirjas, et vabatahtlik infovahetus liikmesriikides, nii nagu direktiiv ette näeb, ei toimi praegu järjepidevalt. tunti muret, et äh, ühes liikmesriigis ühe äh, äh, kvalifitseeritud töötaja vastu ava, avatud juurdlus või menetlus ei takista teda praktiseerimast teises liikmesriigis ja lõpetuseks ütleksin, et äh, meie sotsiaalasjade allkomisjon Lordide Kojas tun-, tervitab igasuguseid arenguid, kuivõrd keele ja kliinilise pädevuse küsimused on äärmiselt tõsised, tuleb neid tulevikudirektiivide puhul väga tõsiselt kaaluda. suur tänu me räägime teises osas äh, täna sellest samast küsimusest, sellepärast et patsientide turvalisus, aga ka tervishoiutöötajate kaitsmine on väga oluline, sellest me oleme siseturukomisjonis ikka ja jälle rääkinud. Teie rääkisite sellest äh, äh, siseturu infosüsteemist äh,, sellega teil on Suurbritannias olnud oma probleemid, aga sõna annaksin nüüd järgmisena Itaalia esindajale äh, härra Briani. Cari colleghi, eh, sono Ignazio Brignani della Camera dei Deputati. Eh, kallid kolleegid, mina olen Ignazio Brignani, ma tulen Maltast ja eh, ma tahaksin teid kõigepealt tänada selle eest, et te mind sellele väga tähtsale istungile kutsusite. kutsealaste kvalifikatsioonide tunnustamine on kooskõlas Euroopa Liidu sotsiaalmajandusliku arenguga ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide arenguga eh, turismisektor näiteks äh, kogu aeg, turismisektor kogu aeg kasvab, aga mina keskenduksin äh, kahele aspektile, kõigepealt äh, vastastikuse tunnustamise kiirendamist, kasu, mis sellest sünnib siseturule, me saaksime suurendada niimoodi kutsealaste teenuste pakkumist ja see oleks ju tarbijate huvides. see tähendab aga ka seda, et tarbijale tekivad soodsamad majandustingimused aga me peaksime kaaluma veel ühte asja, nimelt on ainult seitse äh, kutseala, äh, mis Euroopa Liidu tasandil on äh, reguleerimata, nende puhul kehtib siis selline automaatne tunnustamismenetlus, nii et, et meil on väga palju mm, veel vaja ära teha. me oleme nõus sellega, et seda tunnustamise protsessi tuleb kiirendada ning loodetavasti liikmesriigid äh, siis ka seda teevad nende äsja mainitud kutsealade osas, aga samas me peame tagama ka kvaliteedi, äh, piisava teadmiste taseme. Äh, inimesel, inimestel peavad olema piisavad kutseoskused, eriti kui see puudutab inimeste põhiõigusi, nagu näiteks õigus tervisele. ja siis siit ka vajadus hoolitseda selle eest, et tarbijatel ole, et tarbijad saaksid ähm, usaldusväärseid tervishoiuteenuseid. Äh, paraku on pettusi selles vallas väga palju ja ja nii asjad ei saa edasi minna. tihtipeale inimesed saavad oma kutseoskused välismaal mingis äh, pseudokoolis ja pärast nõuavad, et neid kutseoskusi tunnistatakse Itaalia teeb siis äh, koostööd äh, teiste riikidega ning komisjon peaks äh, aru saama, kui tõsine see probleem on ja muutma direktiivi. kutsealastest kohustustest tuleb kinni pidada. meie kahe tuhande viiendal aastal viisime Itaalias vastava seaduse sisse ning Äh, parlament praegu äh, plaanib läbi viia ka reformi selles valdkonnas ning mina tegelikult olen selle reformi raportöör. me peame tegema vahet erinevatel äh, kutsealadel, me peame arvestama ametialaste liitudega, me tõesti tegeleme väga tundliku valdkonnaga ja peame edasi liikuma väga ettevaatlikult ja arukalt me peame mõistma, kui oluline on siseturg, aga samas tuleks see ka teiste kaalutlustega tasakaalustada. suur tänu, kui te nii kiiresti räägite, siis tekib meil tõlkega natukene probleeme, tõlgid ei jõua teil järele joosta. aga nüüd on siis reeglite kohaselt õigus sõna saada Euroopa Parlamendi saadikutel sotsiaaldemokraatide nimel koordinaator Evelyn Gebhard, palun. Äh, aitäh praegu oli väga huvitav kuulda seda, mida rääkis meie Itaalia kolleeg ja minu jaoks tähendab see täna juba ühte selget järeldust, seda, et imisüsteemi tuleb täiesti selgelt parandada, eeskätt selles osas, kui tahetakse kontrollida, kas esi, esitatud diplom on tõepoolest ehtne või mitte. seda tuleks tingimata teha ja leian, et see on väga tähtis asi. nüüd need kaks asja, millest rääkida tahtsin. esiteks, äh, see puutus proua Petersoni ette, ettekannet adaptatsiooniperioodi ja teste. me just vaidlesime siin nõukoguga, kes suudab otsustada, kes peab läbima testi ja kes adaptatsiooni või kohanemise faasi ja meil su-, suutsime läbi suruda selle, et kandidaat ise võib otsustada, kumba ta eelistab. mind huvitaks sellega seoses, kuidas on olukord liikmesriikides, kui ma vaatan turismi valdkonda, siis minu meelest on hästi palju niisuguseid teste ja kohanemisperioode, eeskätt niisuguses liikmesriigis nagu Itaalias kas keegi on kunagi tegelenud sellega, miks ühes riigis on niisuguseid teste ja kohanemisperioode nii palju ja teistes praktiliselt mitte? ma võin teile öelda oma fraktsioon, oma fraktsiooni sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel täie selgusega, et me igal juhul toetame kutsekaarti, see on meie arvates äh, see, mis lahendab kogu olukorra, aga meie oleme kogu aeg niisuguse kaardi kasutusele võtmist toetanud, sest see on kõige lihtsam meetod rahvusvahelisel tasandil läbi viia kutsekvalifikatsioonide piiriüles tunnustamist. aga kas eh, kui härra Fuchs tahaksin teie käest küsida, on siis juba niisuguseid insenere, kellel niisugune kutsekaart on, kas nõudlus niisuguse kaardi järele on olemas Eh, ja kuidas see asi praktikas eh, toimib, see huvitab mind küll. enne kui eh, läheme küsimustega edasi, arvan ma, et annaksin lühidalt äh, sõna vastusteks härra äh, Fuchsile ja proua Petersonile, sellepärast et muidu need küsimused lähevad lihtsalt kaduma, kui me kohe vastust ei saa. Uh... aitäh ma tahaksin Äh, natukene rääkida oma uurimuse ulatusest. Äh, niisiis, mis puudutab giide, siis kohanemisperiood äh, oli selline, mille jooksul, jooksul siis mõlemad hüvitamismeetmed olid kättesaadavad aga meie uurimuse raamid ei võimaldanud meil äh, iga, äh, lisada seletusi, miks eelistati ühte meedet teistele, aga mõlemad äh, meetmed olid olemas. proua Gebhard, aitäh teie toetuse eest. me oleme teiega seda juba korduvalt arutanud aprillis selle aasta Hannoveri messil tutvustasime esmakordselt Saksa insenerikutsekaarti ja praeguseks oleme välja andnud umbes kakssada kaarti. ja teine väga oluline samm seisneb selles, et esimesest oktoobrist alates, mil eh, langetati FEAN-i aastakogul eh, sajaprotsendiline toetusotsus sellele kaardile et juba siis öö, äh, olid selge, et Saksamaal oli palju neid insenere, kes jäid ootama seda, mida Feani otsustab ja Feani positiivne otsus tähendab selgelt seda, et niisugune huvi kaardi vastu kasvab. järgmisel aastal asub kaarti kaasa võtma, kasutusele võtma madalmaad, see tähendab, et Äh, me jõuame peagi eesmärgini, et vähemalt kümnes Euroopa riigis võetakse niisugune insenerikaart kasutusele. seega on niisugune kaart väga oluline, aga väga paljudes Saksa ettevõtetes, eeskätt VKE-dest, oleme saanud tagasisidet, et niisuguse kaardi olemasolu lihtsustab olulisel määral nende tööd ja et nende töötajatel on võimalik tänu sellele oluliselt lihtsam eh, Euroopas oma liikuvusõigust rakendada ja eeskätt väikeste ettevõtete töötajatel ei ole vaja enam teha jõupingutusi selleks, et pidevalt välja uurida, kuidas see kõik käib, neil on siis nüüd lihtsalt säärane kaart. suur tänu vastused olid selged ja nüüd järgmisena sõna Euroopa asjade ministrile äh, euroasjade komisjoni esimehele proua Rosaldile. suur aitäh mina sooviksin peatuda tervel real konkreetsetel asjadel, mis puudutavad automaatset tunnustamist diplomite alusel, seda eriti teatud äh, ametite osas. meil on äh, olnud probleeme hambaravialaste äh, diplomitega, mille itaallased on omandanud Rumeenia ülikoolidest need äh, kodanikud tegelikult ei käi mitte mingisugustes loengutes ja olukord on muutunud nii tõsiseks, et Itaalia võimud on äh, algatanud isegi kriminaalasju äh, Rumeenia võimude vastu. itaallased on palunud kahepoolset kohtumist Rumeenia valitsuse vastavate ametkondadega aga midagi ei ole veel juhtunud, nii et, et me tahaksime liikmesriikide pädevaid asutusi üles kutsuma ole, kiirele koostööle, kui selline vajalik, vajalikuks osutub. siis veel kutsealaste äh, kvalifikatsioonide tunnustamist, mida ei ole kirjas lisas viis ja need puudutavad just teatud Ida-Euroopa riike Eh, Ida-Euroopa eh, riigid leiavad, et koolitused, mis kestavad vaid ühe aasta, on samaväärsed teistes riikides kestvate kolmeaastaste kursustega. ja ei ole, siin ei ole küsimus lihtsalt, millisel kursusel käidi, milliseid aineid õpiti, vaid üldse kogu seda olukorda tuleks põhjalikumalt uurida nüüd, mis puudutab eh, nüüd Euroopa Liidu kodanike poolt kolmandates riikides osuta-, eh, omandatud kvalifikatsiooni, mida mõned teised liikmesriigid on juba tunnustanud, siis meie pädevad ametkonnad ja muuhulgas ka Tervishoiuministeerium äh, on kokku puutunud äh, terve rea juhtumitega, kus Moldovas või Serbias on äh, omandatud kvalifikatsioon, mida Rumeenia on tunnustanud ja nüüd nõutakse siis tunnustamist meile. aga samas uurimine on näidanud, et inimesed on käinud täiesti fiktiivsetel kursustel, samas jällegi äh, Rumeenia valitsus annab vastavustunnistusi välja ja isegi selliste ülikoolide kohta, mida ei ole üleüldse olemaski samuti tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele juhtumile ja ma, ma näen, et minu kõneaeg hakkab otsa saama, nii et ma lõpetan, aitäh. Non era il mio tempo, scusate, avevo letto. ma läksin üle oma kõneaja, aga kui lubate, siis ma jätkan. proua esinejana siiski sekkub. ilma mikrofonita küll kui teil on lause veel lõpetuseks öelda, siis seda võite teha, aga üks lause. me Itaalia mm, inseneride rahvuslik nõukogu on viidanud sellele, et Itaalia kodanikud, kellel on mingisugused baasteadmised, sõidavad näiteks Inglismaale Äh, liituvad seal äh, inseneride nõukogu poolt akrediteeritud äh, kooliga, jätkavad seal oma õpingud, aga tulevad Itaaliasse tagasi ja ütlevad, et nüüd nad ongi insenerid. ma ei tahaks küll nüüd Inglise süsteemi hakata sekkuma loomulikult ja kritiseerima, kuid minu meelest on see ilmselge näide selle kohta, kuidas inimesed kõnnivad sellest direktiivist lihtsalt mööda, kuna seal on nii palju auke sees suur tänu, ütleb proua esinaine, te tõite välja väga tõsise probleem, probleemi. natukene rääkis sellest ka härra Fuchs. mina ütleksin, et äh, kvalifikatsioon peaks kinnitama sõltumatute ekspertide kogu, mis koondab erinevate ametialade esindajaid ja see võib-olla lahendaks sellised probleemid, nagu teil praegu on Itaalias teen nüüd ühe erandi, sellepärast et äh, rahvusparlamentide seast mul ei olegi kedagi, kes sooviks sõna veel ja seega palun, teil on kõneaega praegu veel küll, täitke see väike paber ära ja siis sõna saate ja seega saab sõna nüüd härra Lesner, kes äh, on meie töögrupi liige olnud ja keda tänane arutelu kindlasti väga huvitab. suur aitäh toimub juba väga huvitav arutelu ja me oleme tänasel päeval jõudnud juba määratleda selle horisondi, mille raames me peame töötama. see on keeruline, aga väga huvitav tegevus. meile on esitatud sadu kaebusi, need puudutavad ka meid kui saadikuid. see tähendab, et on olemas terveid struktuure, kes tegelevad niisuguste dokumentide väljastamise pettumusega, petmisega selles mõttes oli väga huvitav äh, härra Fuchsi sõnavõtt inseneride eh, puhul on see kõik väga hästi kuidagi toimiv, sellepärast et insenerid on ka see kutseala, mis on üle-euroopaliselt väga hästi organiseeritud. Nemande puhul võib, nii, nende puhul võib niisuguste dokumentide sisseviimine tõepoolest lihtsaks kujuneda. samas on aga niisuguseid elukutseid, mis on äärmiselt reguleeritud riigi poolt või pole seda üldse. selles mõttes tahaksin küsida mil-, kui palju saab ins-, Saksa inseneride kogemust üldistada, kas seda saab laiendada teistele elukutsetele, aga sest mina teeksin tegelikult selget vahet sellel, kas keegi äh, asub teise riiki alaliselt elama ja asub seal tööle või ta äh, kasutab liikuvusvõimalusi ainult teenuste osutamiseks ja seda ühekordselt. see küsimus on suunatud mõlemale kõnelejale. kas see peaks olema mingi teistsugune kohtlemine, kui tegemist on ühekordse teenuse osal, osutamisega või mm, kõlbab või see ainult siis, kui inimene asub teise liikmesriiki elama alaliselt ja seal ka tööle härra Lesner, teie küsimus oli väga huvitav, sellepärast et tõesti ajutine liikuvus, see on reguleeritud teistmoodi, annan sõna meie ekspertidele, kes vastavad sellele põhimõttelisele küsimusele. <clears throat> põhimõtteliselt on nii, et kui te tööte julgeoleku seisukohalt olulistes valdkondades, see on täiesti ebaoluline, kas teie kui insener töötate kusagil lühiajaliselt või pikaajaliselt, julgeolek peab olema alati tagatud. aga teie küsimus oli pigem suunatud sellele, kas eh, inseneride kogemustelt saaks midagi teistesse kutseelu valdkondadesse üle kanda, see teie küsimus rõõmustab mind, kuid aga akadeemilise kutsehariduse vastastikuse tunnustamine on lahendatud kaheetapiliselt, kõigepealt on määrava tähtsusega see, et teie esmane haridus on akrediteeritud vastavalt Euroopas kehtivatele standarditele ja öö, selle ka tegeleb akrediteerimisagentuur, see tähendab, et äärmisel juhul on võimalik tõendada, et olete saanud kusagilt kolmandalt osapoolelt ekvivalentse, ekvivalentse hariduse. samas on meil tegemist ka komisjoniga, kes registreerib väljaantavaid dokumente, välja arva, väljaantavat kaardi ja selle aluseks olevaid dokumente selles mõttes eh, või võite olla kindlad, et niisuguseid katseid petta võita, on öö, äh, muidugi ka inseneride seas, kuid äh, suuta seda teha, kui meil on tegelikult tegemist kolmeastmelise kontrollisüsteemiga, siis on see meie silmis praktiliselt välistatud. suur tänu, härra Fuchs. nüüd äh, saab sõna härra Francisca Jus, kes on Malta parlamendi esindaja. aitäh Äh, minu nime hääldasite te tõesti väga hästi. mina olen pärit äh, Euroopa Liidu kõige väiksemast liikmesriigist. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et rahvusparlamentidele on antud võimalus rahvusvahelistel foorumitel rohkem sõna võtta. me arutame täna teemat, mis on mulle väga südamelähedane. mina olen elukutselt arst ja samuti olen seotud ka õpetamisega Malta ülikoolis. Maltal on ainult üks ülikool ning Euroopa standardite järgi on see keskmise suurusega ülikool ning äh, meie oleme äärmiselt huvitatud sellest, et meie ülikooli äh, poolt antud kutsekvalifikatsioone rahvusvahelisel tasandil tunnustatakse. see on oluline äh, meie inimeste töövõimaluste seisukohalt, nende mobiilsuse seisukohalt. näiteks meie õpetame veterinaariat ja Äh, aga näiteks on väga oluline, et meie üliõpilased saaksid käia ka välismaal, äh, õppida aineid, mida meil ei õpetata. ja samuti oleme me huvitatud sellest, et teised inimesed teistest riikidest tuleks Maltale tööle äh, meil on mitmetes sektorites vastavad ametkonnad, mis reguleerimisega tegelevad, näiteks meditsiinivaldkonnas meil on nõukogu, mis õdede tegevused reguleerib. ning Äh, ma olen seda meelt, et inimene peab oma õpingutest ka kasu lõikama äh, ja seetõttu ma leian, et me peaksime äh, süsteeme harmoniseerima. kui inimene õpib ja saab õeks, siis selles osas ei tohiks olla mingeid suuri erinevusi Malta või Sloveenia vahel, aga me teame, need erinevused, erinevused praegu on olemas ja nagu kolleegid siin on juba maininud, Äh, on olemas ka selliseid äh, õppeasutusi, äh, mis tegelikult on võltsid, mida ei olegi olemas. Nad annavad õpilastele lootusi, aga need lootused ei vii mitte kuhugi ja see on väga suur kuritarvitamine sellepärast, et inimene saab kutse, kutsekvalifikatsiooni omamata tegelikult mingit kvalifikatsiooni ning äh, loomulikult äh, võib ta tekitada väga palju äh, kahju ka teistele ja tahtsin küsida doktor Fuchsilt tema, vabandust, härra Fuchsilt tema õpingute kohta. ma tean, et on ähm, olemas insenerid, kes tegelikult hakkavad hoopis tee-ehitusega tegelema ja äh, Äh, ma tahaksin teada, kas äh, inseneri kutse sees ka mingit vahet tehakse e-, erinevate äh, harude vahel, spetsialiseerijate vahel? ja kas vaadatakse seda, mida inimene tegelikult on suuteline tegema? samuti tahaksin talt küsida, võib-olla peaks olema need kutsekaardid erinevate sektorite jaoks, selliste sektorite jaoks, mida peetakse oluliseks, äh, näiteks õed, arstid, hambaravispetsialistid, on äärmiselt oluline, et meil oleks selles sektoris täielik reguleerimine. Malta oli üks Bologna protsessi asutajaliigetest ning äh, seetõttu me peaksime töötama tõesti selle nimel, et meil oleks äh, kõigi õppimisvõimaluste harmoniseerimine. ja ma arvan, et olukord selles valdkonnas peab paranema me peame oma noortele andma võimalused, me peame andma neile võimalused liikuda ühest riigist teise ning omada juurdepääsu teadmistele inimestel peaks olema võimalus minna teistesse riikidesse õppima ja meie peame neile sellised võimalused looma. lõpetuseks tahaksin ma äh, mainida online-kursusi, mille hulk tänapäeval kasvab ma ei hakkaks äh, äh, ütlema, et nendest kursustest ei ole kasu, aga me peame vaatama ka, kas need kursused on akrediteeritud ja reguleeritud ja maailmas tuntud, aitäh. Merci euh, pour. Äh, suur tänu äh, kõige öeldu eest, nagu ma ütlesin noorte inimeste puhul liikuvuse tagamine on vä-, äärmiselt oluline ja see on tulevikus üks äh, karjääri alustaladest. Euroopa Parlament kinnitas hiljuti Erasmus, Erasmus eelarve heaks, me oleme loonud ka äh, Erasmus äh, programmi ekspertidele, see on ka väga oluline aga te teate, millised on Bologna protsessi piirangud, aga härra Fuchs, teie olete väga hästi kursis nende asjadega, teile on esitatud paar küsimust, meil aega on, kui te tahate vastata, siis palun, sõna on teil. aitäh. ma pean ütlema seda, et insenerikaardi saab ainult vaadata Bologna protsessi ja sellega seonduva akrediteerimise ühisosana. Te küsisite, kust ma peaks aru saama, et inimene on üldse suuteline seda või teist tööd tegema ja sõltumata inseneriteadustest, kas tegemist on siis masinaehitaja, elektrotehniku või ükskõik missuguse inseneri elukutsega, on täiesti selge, et Euroopa ülikoolis õppides tänu Bologna protsessile eh, läbitakse insenerikursus ja täpselt on teada, milliseid inseneriteadusi te selle kursuse käigus ja millise tulemusega läbisite. nii on võimalik kohe vaadata, mis kvalifikatsioon sellel inimesel tegelikult on. teiseks on oluline eh, ja seda oleme meie kui äh, FEANiga selgesõnaliselt nõudnud, et niisugused koolitused peavad vastama üle-euroopalisele standardile ja üle Euroopa äh, tegutsedes töötasime me välja niisuguse standardi. niisugune standard vastab Bologna protsessi nõuetele ja teiseks öö, äh, omab see kvaliteedimärki ja ma võin teile kinnitada, et te võite kindel olla selles, et see, mis on niisuguse diplomi peal kirjas, selle on insener ka, tulevane insener ka koolituse käigus läbinud. see tähendab, et eh, temal olevat kutsekaarti on võimalik aktsepteerida eh, seda, see kõik toimub üleeuroopaliste kvalifikatsioonide raamistikus meie silmis on selline süsteem täiesti edukalt praktikas rakendatav. sellega ei kaasne praktiliselt mitte mingit bürokraatiat, ent see tagab absoluutselt täieliku läbipaistvuse. Äh, la parole est à monsieur Bousson. järgmisena saab sõna härra Bousson. suur tänu suur aitäh, kutsealaste kvalifikatsioonide vastast vastastikune tunnustamine on üks siseturu põhimõtteid. me peame nõustuma sellega, et tööjõu liikuvus ja teenuste osutamine teistes liikmesriikides ei tule kõne alla, kui vastastikku kutsekvalifikatsioone ei tunnustata. ma olen nõus härra Fuchsiga, et see kutsekaart on väga hea, mina toetan seda mõtet ja sellest saaks väga kasulik vahend nendele inimestele, kes soovivad töötada teistes liikmesriikides. aga me peame vaatama ka, kuida-, kuivõrd see asi on tehniliselt teostatav, sellepärast et tekib küsimus, kes vastutab seal nende andmete kontrollimise eest, kes vastutab, et andmed on õiged, kes otsustab, milline info seal kaardil peaks olema, ärgem unustagem andmekaitsega seonduvaid probleeme ja ma leian ka, et siseturu äh, infosüsteemi kasutamine peab siin muutuma kohustuslikuks. Äh, sellest oleks väga palju kasu halduskoostöös. samuti sooviksin kuulda proua Pedersoni arvamust selle eelneva avalduse kohta. ma ei ole kindel, et see on vajalik kõigi kutsealade puhul, äh, nagu paljud liikmesriigid näivad arvavat Äh, sellise süsteemi liiga ulatuslik äh, kasutamine võiks hakata takistama teenuste osutamise vabadust, me peame tagama teenuste kvaliteedi, eriti kui me räägime näiteks raviteenustest, aga samas oleks ebaproportsionaalne nõuda sellist äh, sammu kõigi kutsealade puhul mõned riigid jätavad selle küsimuse pädevate ametiasutuste otsustada, kas seda eelnevat avaldust on vaja või ei kui me soovime, et meie tööjõud oleks mobiilsema, mobiilsem, siis on meil vaja ka õiguskindlust. meil on vaja, meil ei saa lubada siin juhtumipõhist lähenemist ja liikmesriigidele vali, valikuvabadust ja tahaksin toetada ka kolleegi Itaalia parlamendist mina ei tea küll ühtegi näidet äh, oma, oma riigist äh, pärit äh, üliõpilast, kes on Rumaanias saanud, Rumeenias saanud hambaarstidiplomi, nii et, et ta ei ole mingis koolis käinud, mina ei usu, et selline asi on võimalik ma arutan seda asja Rumeenia valitsusega selleks, et meie kolleegidele siis anda vajalikud selgitused, aitäh. suur tänu, härra Bussai. Katrin Schilter saab järgmisena sõna. Katrin Steiler. Katrin Steiler on tegelikult minu nimi, ütleb Katrin Steiler suur tänu selle võimaluse eest sõna saada, suur tänu ka meie tänastele kõnelejatele, mul on paar äh, lühikest küsimust äh, härra Fuchsile ja lisaksin sellele, mida rääkis äh, parunes Jung patsiendi turvalisusest. aga härra Fuchs, natukene pikemalt äkki räägiksite sellest, kuidas te koondasite need erinevad insenerid, see on ju tõsine saavutus ja mis, palju see kaart maksab, te ütlesite, et see on vabatahtlik öö, ma tahaks küll teada, mis ta maksab ja kas te olete välja töötamas ka viise, kuidas äh, kutsekvalifikatsiooni äh, saaks kontrollida ka äh, online'is, internetis. näiteks Ühendkuningriigis käivitati üks pilootprojekt, mille alusel medtöötajate kõik kvalifikatsioonid pannakse internetti ja see on nüüd läinud kaugemale lihtsalt tervishoiusüsteemist. see on hea näide sellest, kuidas äh, Äh, elektroonilisi vahendeid saab kasutada väga kasulikul eesmärgil. Baroness Young, äh, ma küll tean, et me räägime äh, patsiendi turvalisuse hetke pärast, mainis siiski midagi väga olulist ja rääkis sellest väga kenasti. ka mina olen väga mures nagu tema tervishoiutöötajate puhul ohutuse pärast ja väga hea meel, et ta tõi selle keele küsimusi välja. ja Berliini avaldus, mis esitati tervishoiutöötajate kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise osas oli väga teretulnud parunes Young tõi selle saksa arsti näite, kui alles eelmisel nädalal vist üks Hispaania või vabandust, Argentiinia päritolu arst, kes oli registreeritud Hispaanias, kuid tema tegevus peatatud seal, sai registreeritud Ühendkuningriigis Neid näiteid on ilmselt igas liikmesriigis selle kohta, kuidas asju saaks paremini teha, kuid aga kui me räägime patsiendi ohutusest, siis see muidugi tõusetub väga kriitiliseks küsimuseks ja mul on väga hea meel, et härra Bussoi äh, uurib seda asja, millest Itaalia kolleeg täna siin rääkis seoses Rumeeniaga, need äh, küsimused on väga olulised, olulised on asjad siin õigesti paika saada. Äh, suur tänu, Äh, proua Vailer järgmisena ja siis proua Pedersen, sõna teil, sellepärast et paar küsimust esitati konkreetselt teile sellele mm, eelaval-, selle eelavalduse kohta, aga Barbara Vailer kõigepealt. Ähm, ähm, aitäh, mul on kaks küsimust. ka mina kuulun nende kolleegide hulka, kes suure entusiasmi ja vaimustusega võtsid vastu direktiivi, millest me räägime kahe tuhande viiendal aastal, sest me kõik lootsime, et sellest nagu sünnib midagi, et asjad hakkavad liikuma. mitte selles mõttes, et liikuvus suureneb, vaid selles mõttes, et et see meie, meie arvates äh, ole-, pidi see tagama selle, et lõpeks ära ometi säärane eksalteeritud arvamus, nagu ainult tema koduriigis antakse haridust. siin torkasime meie kui sakslased ka eriti silma. ja kui me räägime giididest, äh, nende tegevus ei ole Saksamaal reguleeritud, Itaalias on see seda ja pean tunnistama, et selles valdkonnas on väga raske leida inimesi, mitte meie, mitte ainult meil Saksamaal, vaid ka Skandinaavias. ma ei tea, kas meil õnnestus seda direktiivi vastu võttudes vallandada mingi protsess, kas me tõepoolest oleme liikumas selle suunas, et tekib üle-euroopaline turg, tööjõuturg. ja teiseks, see, mida te ütlesite, see on minu arvates teatud määral soov meil on äh, siin majas juba olnud kuulamine, kus me küsisime komisjonilt ja nõukogult, miks nii palju menetlusi korraga on käimas ja miks on ikkagi tegemist sellega, et seda direktiivi pole täiel määral ellu viidud. meile püüti selgeks teha, et see on väga komplitseeritud dokument, aga teisalt oli asi ka selles, et tegelikult puudub selleks ka soov. ja kui me räägime Bologna protsessist ja ma mõtlen kodumaa Saksamaa peale, siis ma äh, ei ole üldse kindel, kas asjad liiguvad õiges suunas, sellepärast et kui me räägime seda, selle direktiivi rakendamist, kui me rää-, rakendamisest, kui me räägime Bologna protsessist, siis äh, praeguseks on meil Saksamaal tekkimas teatud tendents Bologna protsessist eemaldumiseks ja see võib endaga kaasa tuua selle, et Bologna protsessist eemaldudes me ei saagi saadud seda eh, direktiivi ellu viia. ja muidugi võib olla, et teie öö, eh, tegevusvaldkond on võib-olla veidi asjalikum, eh, tegemist on ikkagi loodusteadustega ja medõed ja ämmaemandad on ehk võib-olla teatud ideoloogilise surve all, et mina siiski olen veidi skeptiline, ma tõepoolest eeldasin, et kahe tuhande viienda aasta direktiivi ellu viies suudame me saavutada paremaid tulemusi sellepärast me olemegi kokku tulnud, et äh, see direktiiv äh, tekitab nii suuri raskusi ülevõtmisel ja me peame kuhugi jõudma, skepsis jah, tõesti valitseb, kuid me peame sellest etapist üle saama. proua Peterson, teile vähemalt üks küsimus esitati, nii et äh, annan teile paariks minutiks sõna ja siis härra Fuchs veel kord ja kuivõrd äh, me oleme ajas äh, täiesti, härra Ditš, saate võib-olla sõna teie ka, sellepärast et härra Barnier saab pärast sõna. Äh, teie sõnad minu meelest oleksid äh, ka täiesti asjakohased praegu, proua Peterson. Um, aitäh ma tahaksin öelda, et seda, mida ma just kuulsin nende eelnevate kirjalike deklaratsioonide kohta, on kooskõlas sellega, mida meie uurimuski leidis. nimelt, et liikmesriigid äh, kasutavad neid kirjalikke deklaratsioone kui mingit standardit äh, selle asemel, äh, kuidas need kirjalikud deklaratsioonid olid tegelikult kasutamiseks mõeldud Äh, nad olid ette nähtud tegelikult ainult nendel juhtudel, kus see peaks olema eriti vajalik, nagu te siin mainisite, näiteks tervishoiussektorit. me äh, juba äh, arutasime, arutasime siis neid olukordi, kus see on vajalik ja kus mitte, sest et kui seda kasutatakse mujal, siis liikmesriigi järelevalvesüsteemi ei ole võimalik käivitada Monsieur... suur tänu, härra Fuchs. võtke see esimene osa kokku. aitäh. proua Ailer, tahan teile öelda järgmist. mina saan rääkida ainult inseneriteaduste nimel ja ma pean ütlema, et Saksamaal on Bologna protsess rakendunud üheksakümne kaheksa protsendi ulatuses, see võib tulla aga sellest, et insenerid on rahvusvaheliselt väga aktiivselt tegevad ja kaheksakümmend protsenti maailma riikides toimib säärane insenerikoolitussüsteem ja insenere on kõikjal vaja. ma tõesti ei tahaks rääkida teistest elukutsetest ma ei usu, et on kõrgkoole, kes võiksid ennast kunstlikult sellest protsessist kõrvale jätta, mina lihtsalt lähtun tegelikkusest. seetõttu olen ma veendunud, et ka selles kojas tuleks rakendada poliitiline jõud selle ette, et Bologna protsess tõepoolest toimiks, tehke seda mitte mingitel poliitilistel kaalutlustel, vaid noorte kasvava põlvkonna nimel, nimel, kui te ei anna selles osas tooni, kui te ei nände, näita selles mõttes suunda, siis see on, protsess tõesti kukub läbi. ma tõepoolest tahaksin teie poole pöörduda, viigem ellu Bologna protsess, me ei saa enam edasi nii nagu siiani. aitäh. Merci. suur tänu härra Titš, kas äh, tahate osaleda meie arutelus, te olete väga palju selle asjaga tegelenud, äh, selle meie ühise projekti kallal vaeva näinud? aitäh ma teen väga lühidalt, äh, kuna volinik Barnier võtab hiljem sõna, ma mainiksin ainult ühte asja, Bologna protsessi ja seda direkt-, direktiivi siin täna korduvalt mainiti, ma tahaksin öelda, et meil on plaanis üsna peatselt käivitada siis äh, uurimus äh, selle kohta, kuidas need kaks olulist protsessi teineteist mõjutavad. Äh, ja ma arvan, et ülejäänud info edastab teile juba härra volinik. Euh, sellega lõpetame esimese poole aga sõna veel eh, härra De Campussele. Eh, talvez tinha pedido para falar antes do representante da comissão, mas... ma kavatsesin võtta sõna enne komisjoni esindajat ja tahtsin öelda lihtsalt nii palju, et eh, see, mis, mis on ühine paljude riikide jaoks äh, Äh, sellest on kõnelenud täna juba mitmed äh, kõnelejad, me näeme, kuidas Bologna protsess äh, on lihtsalt alla käinud, paljud riigid ja ülikoolid ütlevad, et neid ei rahulda enam Bologna protsess. me näeme tihtipeale, kuidas need töökohad, mis Äh, mida välja kuulutatakse, seal tööandja teeb vahet nende kraadide vahel, mis on saadud enne Bologna protsessi ja nende vahel, mis pärast ja see tegelikult on ebaseaduslik. aga tihtipeale siis äh, kutseliidud, näiteks nagu inseneride kutseliit Portugalis on äh, püüdnud luua oma filtrit, nad on loonud korraldavad siis teatud eksamid selleks, et inimesed saaksid kutseliiduga liituda lõpptulemuseks on see, et need kvalifikatsioonid ei ole eriti paindlikud ning mõjuvad frustreerivalt noortele inimestele. Need protsessid, neid võib alati teatud määral vaidlustada, alati keegi kaebab, aga üks kõige murettekitavam juhtum, mida mina olen kuulnud, puudutab arste me oleme kuulnud, et komisjon plaanib selles osas läbi viia mingeid uuringuid, aga võib-olla vaataks ka mündi teist külge. meile äh, valmistab muret patsientide turvalisus. samas ei tohiks me ka unustada ka neid äh, mobiilsustõkkeid, mis tervishoiusektoris eksisteerivad Äh, seda ka kutseliitude tasandil, mitte ainult kõrg, kõrgliit, kõrgkoolide tasandil. Antonio, Antonio, sa räägid juba teisest osast, sellepärast ma sind peatasingi, peatasingi. suur tänu. pärast võtad uuesti sõna, sul on, teeme nii. ja härra Lesner veel lühidalt. Ähm, Bologna protsess, alles d'accord. Bologna protsess ja selle suhtes oli kõik väga õige, mida äh, härra Fuchs ütles, aga tahtsin väga lühidalt märkida lihtsalt seda, et me ei saa kogu reeglistikku üles ehitada Bologna protsessile, sest andke andeks, meil on vähemalt kümme aastat eel veel inimesi, kes pole läbinud Bologna protsessi. ja mida te selle kohta arvate, ma loodan, et ma olin piisavalt lühi, lühisõnaline. suur tänu, härra Fuchs, teil ka on lühikene vastus pakkuda. jah, oleme sellega arvestanud ja sellepärast on oluline, et meil on rahvuslik, siseriiklikes registrikomisjonides eksperdid, kes ühelt poolt tunnevad nii vanusüsteeme kui ka Bologna protsessi eripära. Alors nous allons donc entamer maintenant kallid kolleegid, nüüd siis äh, meie kohtumise teine osa mis peaks olema rohkem keskendunud, äh, arvestades meie eksperte, sellele, et äh, milline on kogemus tervishoiusektoris olnud. kõigepealt annaksin sõna härra Patrick Fortuile, kes äh, esindab siin Prantsusmaa Farmatseutide Liitu ning äh, ta on äh, olnud ka koordineerinud äh, tööd Euroopa ühenduste juures, esindanud seal siis jällegi farmaatsia valdkonda. pärast teda saab sõna professor Tony Hazel, kes esindab siis Ühendkuningriigi metodade ja ämmaemandate liitu ning äh, professor Hazel oli samuti komisjoni nõuandjaks äh, selleks, et äh, anda siis ametiesindajate kogemusest ka ülevaadet. aga kõigepealt sõna härra Patrick Fortüüle. suur tänu, proua esinaine. võtan nüüd sõna juba päeva teises pooles ja täiesti selge on see pärast neid sõnavõtte, et tervishoiusektor on tekitamas teatavaid probleeme. Äh, annan siis praegu sellise ülevaatliku äh, pildi sellest, mis toimub ja pärast detailsemalt äh, küsimustele vastates ma olen jaganud kolme ossa oma sõnavõttu, kõigepealt räägin Euroopa kontekstist, siis räägin sellest, milline on olnud farmatseutide kogemus ja siis eh, juba erinevatest tulemustest, eh, mida on saavutatud pärast eh, seda mm, suveperioodi. suveperiood oligi meie jaoks aga väga aktiivne, kuivõrd juunist ju-, augu-, septembrini tegelesime sellega väga palju. tuletan teile siis meelde, milline on praegune kontekst. meil on kahe tuhande viiendast aastast äh, kutsetunnistuste tunnustamise direktiiv, mille eesmärgiks on olnud tagada siis äh, kutseisikute liikumine Euroopa tasandil keskenduti äh, viiele ametile, arstidele, hambaarstidele, ämmaemandatele, mettõdedele, farmatseutidele, Äh, tähendab, need viis äh, tervishoiutöötajate gruppi on esindatud siis selles direktiivis ja nagu te teate, see direktiiv siis läheb ülevaatamisele iga viie aasta pärast tagant. nagu öeldi, äh, mina osalesin selles esimeses hindamisprotsessis ja tegemist on täiesti uue lähenemisega, see on teretulnud lähenemine, pädevad ametkonnad äh, viisid läbi selle esimese hindamise ja tahtsime välja siis selgitada, kas Euroopa pädevate asutuste vahel on olemas ka mingisugune struktuur, sellepärast et äh, väga huvitav oleks vaadata, millised on arengud olnud kõikides, kõikidel nendel kutsealadel Äh, see aga ei õnnestunud, seega tegime need uuringud äh, äh, kutsealade tasandil ja seega keskendun täna ainult farma-, farmatseutidele. millised on siis olnud nende uuringute nii-öelda tulemused, toimus kolm kohtumist suvel, nagu ma ütlesin, esimest korda tulime kokku selle aasta seitsmendal juunil, kus meie töö aluseks oli Euroopa Komisjoni eelnõu ja töötasime välja konkreetse küsimustiku meie kutseala esindajate jaoks. teist korda tulime kokku üheksandal juulil selleks, et rääkida nendest peamistest teemadest, mis meile tundusid olulised, kõigepealt siis äh, kvalifikatsiooni saamine, äh, ajutised lähetused, koolitus, koostöö erinevate pädevate asutuste vahel. kolmandat korda olime koos septembris eh, selleks, et vaadata, millised on eh, suuremad eh, tendentsid olnud nende ettepanekute osas, millele kõige rohkem rõhuti. kohtusime kahekümne viie ametkonnaga, esitati meile kaheksateist ülevaadet, loomulikult mitte kõik seega liikmesriigid, kuid kaheksateist ülevaadet siiski suhteliselt piisav Äh, antud oludes. ja need äh, piisavad tulemused, need peamised tulemused, kõigepealt on muidugi eesmärgiks äh, lihtsustada tingimusi, mille alusel tervishoiutöötajate liikuvus tagatakse, ma ei räägi nendest kuupäevadest, millal see raport esitatakse kui tahate, võite seda, neid ise vaadata, seitsmeteistkümnendal septembril ja kahekümne neljandal septembril esitasime oma rap-, ülevaated. aga nüüd siis tulemuste juurde juba slaidiga ka, see on täna kõige olulisem, ma ei taha alguses ise siin väga palju rääkida, tahan, et pärast vastaks, oleks mul võimalus vastata küsimustele kõigepealt eh, eesmärgiks siis eh, lihtsustada tervishoiutöötajate liikuvust, see oli juba esimene osa meie debatist tervishoiutöötajate ja farmatseutide jaoks on muidugi ka üks eripära, me peame tagama sellega seoses ka veel patsientide turvalisuse, sellest äh, rääkis ka Briti äh, rahvasaadik, me peame ohutuse ja turvalisuse tagama terves Euroopas, me ju teame, et on äh, meie elukutse esindajaid, kes teevad vigu, neid on õnneks väga vähe, kuid meie tahame äh, võidelda selle eest, et kes oma koduriigis on juba vigu teinud ja kelle tegevus on keelustatud äh, tänu nendele vigadele, ei tohiks saada võimalust vabalt tegutseda mõnes teises liikmesriigis, on väga oluline, et see info jõuaks pädevate asutusteni kõikides liikmesriikides. ja seega nüüd need tulemused. Äh, mis puudutab äh, selle kutse Äh, kvalifikatsiooni tun-, tunnista, tunnustamine. loomulikult äh, automaatne tunnustamine oleks äh, suureks võiduks meie jaoks, nii ametkondade kui ka farmatseutide jaoks, kui kõik läheb hästi, siis tegelikult ähm, võiks see ju nii olla, aga inimesed tihti as-, headest asjadest ei räägita, räägitakse halbadest asjadest ja õnnetustest, aga üldiselt see asi sujub siiski väga hästi Saksamaa saadik, kes hetk tagasi rääkis, temale ütleksin, et me oleme juba tegelikult saavutanud väga olulisi tulemusi, vähemalt meie sektoris. nüüd äh, tuleb mõista, et äh, praegu farmatseutide jaoks äh, see ajutine meede praegu ei ole veel kehtinud, teiste tervishoiutöötajate jaoks küll, seda on meil suhteliselt vähe olnud veel kuid äh, tundub, et äh, see sujub suhteliselt hästi. meie jaoks aga kõige olulisem on olnud koolitus ja tervishoiutöötajate haridus, eriti farmatseutide puhul. koolituspikkus tundub olevat praegu piisav, äh, vähemalt ametiasutused nii on öelnud, üldiselt viis aastat pluss kuue, kuuekuune praktika, kuid äh, praktikate osas tahetakse harmoneeritust, et see oleks kuus kuud, äh, mis oleks äh, pidev, selle asemel, et see oleks jupitatud erinevateks osadeks. teine punkt, mis meie jaoks on oluline, on öelda, et jah, viis aastat haridust, aga mitu päeva siis aastas õppetöö toimub Eh, nimelt mitu tundi on pühendatud eh, eh, nii-öelda siis otseselt nii-öelda koolitööle, nii et lisainformatsiooni võiks selles osas olla. ja veel, sellest räägiti ka juba varem, nimelt keeleoskus, et kas minnes teise riigi tööle, on olemas ka piisav keeleoskus nüüd äh, koolitus ja pädevus veel, väga oluline oleks äh, õppematerjalid viia kurssi tänapäevaga. ja et meie tänased, äh, nagu me teate, farmatseutide seas praegu need nõuded, mille alusel me tööd teeme, pandi paika tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal juba ja äh, seadusandlust tuleks kaasajastada. näiteks Prantsusmaal on juba eraldi seadusandlus paigas farmatseutide pädevuse kohta ja kindlasti tuleks äh, selgitada seda siis, äh, mida, et tuleb arvestada ka tehnoloogiliste arengutega ja nii edasi selles õppetöös ja veel oluline punkt äh, on järjepidev õpe. mina sain äh, oma diplomi tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel näiteks, seitsmekümnendal aastal, pärast seda ma pole lisakoolitust saanud, kujutame, kujutame ette, ja, ja ma võin täiesti vabalt tegutseda, sellepärast et ei ole harmoneeritud kuidagi see nii-öelda eluku-, elukestev õpe ja lisaks sellele see inimene saab veel minna tööle kuhugi mujale liikmesriiki Eh, sest et järjest rohkem on neid spetsialiste, kes eh, on eksperdid oma vallas ja neid lihtsalt igas liikmesriigis ei ole. ja eh, on vaja tagada siis järjepidev õpe. ja lõpetuseks veel kaks märkust, mis puudutab koostööd pädevate asutuste vahel. osalt oleme me rääkinud ja viidanud sellele siseturu infosüsteemile ja selle juurde ilmselt tullakse veel tagasi põhimõtteliselt on pädevad asutused sellega rahul. Nad on rahul sellega, kuidas eh, seda süsteemi kasutatakse. farmatseudid eh, olid osa muuseas sellest pilootprojektist, aga kahetsusväärne on nende po-, meelest see, et mitte kõik ametkonnad ei ole sugugi esitatud ja, ja osad liikmesriigid ei ole olnud väga huvitatud selle süsteemiga liitumast kuid äh, nagu hetk tagasi öeldi, on juba toimunud teatavad arengud äh, näiteks ja, ja muidugi siis ma tahaksin rõhutada ka ergonoomika tähtsust. nüüd äh, seesama Euroopa kutsekaart, see tundub kandvat meie jaoks täielisti selgelt lisaväärtust, aitaks lihtsustada tunnustamist, see on ka nii ajutiste mm, tööde puhul kui ka, kui ka muidu, see on väga positiivne meie meelest äh, ja pädevad asutused on öelnud, et, et nemad peaksid olema need, kes neid kaarte välja annavad vastavalt direktiivi definitsioonile ja nii nagu minu insenerist kolleeg hetk tagasi ütles, on väga oluline paika panna raamistik, mille alusel neid kaarte välja antakse. ja komisjon peaks ka tegelema selle kaardi väljaandmise temaatikaga sest et sellest kaardist võib ju lisaks olla kasu ka tervishoiutöötajate jaoks ometigi, ka äh, sellele kaardile võiks kanda ka neie täiendkoolituskogemuse ja nii edasi ja juurdepääs ravimitele, see on äärmiselt oluline küsimus, mis, mis meie sektoris on väga-väga tähtis. niisiis, lõpetuseks mis, mida see töö meile näitas? nagu ma ütlesin, äh, uurinud oleme seda asja väga vähe alles, peame jätkama oma tööd ja, ja vastavate pädevate asutustega tööd kindlasti edasi viima, kuid me tahaksime tänada komisjoni kõigepealt selle novaatorliku lähenemise võtmise eest. Äh, meie peamiseks äh, loomulikult huvipunktiks on patsientide turvalisus, kuidas seda tagada äh, tervishoiutöötajate liikuvuse osas, äh, lisaks sellele äh, seesama täiendkoolitus, samuti läheb, käib see ju koos patsiendi turvalisusega ja siis tuleks suurendada koostööd pädevate ametiasutuste vahel, ma sellest rääkisin alguses, seda teha Euroopa struktuuride läbi äh,, et nad võiksid koostööd teha koordineeritud ja et oleks ka öö, äh, vahendeid, võimalusi äh, selleks, et öö, äh, kõik need asjad areneksid öö, õiges suunas. nii palju siis minu poolt üldsu-, üldiselt see on see, mis põhimõtteliselt tõusetus meie tööst Euroopas need pädevad asutused on kas ministeeriumid, agentuurid või ametiliidud. lähenemised on erinevad liikmesriikidel, liikmesriigiti, et kes selliste uuringutega tegelevad. suur tänu! suur tänu, härra Fortüi, selle äärmiselt rikastava ülevaate eest ja Barbara, see küll äh, ilmselt näitab sulle, et kui entusiastlik olla, siis ka edasimineku saavutatakse. teinekord läheb kaks-kolm-neli aastat selleks, et tulemused tuleksid, aga lõpuks nad ikkagi tulevad. aga nüüd siis sõna professor Tony Hazellile, kes esitab, esindab Suurbritannia meetodesid ja äärmaailmasid um.... aitäh kõigepealt ma tahaksin tänada IMCO komisjoni kutse eest siia täna tulla mina pean seda auks, et ma saan täna siin olla. nagu te kõik teate, oleme me praegu jõudnud siis konsultatsiooni esimesse faasi, mis puudutab selle direktiivi läbivaatamist ning me ta-, komisjon tahab siis saada infot selle direktiivi rakendamise kohta erinevates liikmesriikides Ehm, meie õdede ja ämmaemandate nõukogu oli väga äh, rahul sellega, et meile anti ülesanne koguda äh, andmeid. Ehm, meie oleme siis sõltumatu reguleeriv ametkond, kes tegeleb õdede ja ämmaemandatega ja meil on äh, ligemale kuus tuhat viissada inimest registreeritud. me teeme väga tihedat koostööd näiteks ka Prantsuse vastavate ametkondadega ke, ning äh, me oleme nendega koordineerinud just vastuseid ämmaemandate osas. Äh, me lähtusime ühisest ankeedist, mille esialgselt töötas välja komisjon ja siis täiendasid pädevad ametiasutused. nagu te teate, iga võrgustik korraldas kolm kohtumist ja meil oli väga hea meel, et me saime äh, positiivseid vastuseid siis ja seda enam, et kutsed olid esitatud suhteliselt lühikese ajaga nüüd äh, konsultatsiooniprotsessi tulemusena saime kakskümmend kuus aruannet õdede ja kakskümmend neli ämmaemandite kohta ning ma tahaksin öelda, et enamik nendest aruannetest olid äärmiselt huvitavad ja informatiivsed loomulikult on äh, mõningaid olulisi variatsioone direktiivi rakendamise osas ja suuresti peegeldavad need erinevused erinevate pädevate ametkondade iseloomu, aga on ka äh, terve rida ühiseid probleeme, mida võib täheldada kogu Euroopa Liidu ulatuses ja nendest ma tahaksin rääkida ning juhtida tähelepanu sellele, et need kirjalikud raportid, mis me esitasime pärast nende üksikute raportite analüüsi, on äh, komisjoni veebilehel juba kättesaadavad nüüd esimene äh, teema, millel tahaksin keskenduda, on ühine miinimumkoolitus. Need äh, miinimumnõuded siis äh, praegu peegeldavad õendust nii, nagu asjad olid kolm aastakümmet tagasi ja ma tahaksin öelda, et õdedel ja ämmaemandatel on praegu palju suurem vastutus ja uus roll. me peame tuginema oma lähenemises selgetele tõenditele ja paljudes liikmesriikides ei peeta teooriat ja praktikat enam lahen-, lahutatuks ning õppemetoodika peaks samuti peegeldama sellist integratsiooni. nüüd teine küsimus on see, kuidas jätkata kutsealaste arengut. pädevad ametkonnad on nõus sellega, et selline täiendõpe peab olema kohustuslik Äh, õendus ja ämmaemandade äh, elukutse on pidevalt arenevad ja seetõttu peavad sellel kutsealal töötavad inimesed pidevalt ennast täiendama, et tagada patsientidele parim ravi ja hooldus. kolmandaks valdkonnaks on infovahetus. praegu on jällegi selles vallas väga erinevad lähenemised ja need lähenemised jällegi peegeldavad Äh, erinevusi andmekaitsealastes seadustes liikmesriigiti. üksmeele saavutasime aga selles osas, et ähm, äh, siseturu infosüsteemi hoiatussüsteemi tuleks äh, rakendada ka teatud valdkondade elukutsete osas, eriti kui need elukutsed puudutavad patsientide turvalisust. ja viimane teema on siis keeleoskuse kontrollimine me saime andmeid, et, et keeleoskuse kontrollimist peetakse tööandja kohustuseks, ent kolmeteistkümnes kahekümne kuuest raportist on ka selge informatsioon selle kohta, et on kaevatud õdede ja ämmaemandate ebapiisava keeleoskuse üle. jutt on siis nendest õdedest ja ämmaemandatest, kes töötavad mitte oma koduriigis. ma loodan, et et see väga lühikene ülevaade aitab teid ja aitab ka komisjoni, kuid ta viib läbi direktiivi äh, läbivaatamist ning ma tahaksin teile meelde tuletada, et kirjalik ja palju üksikasjalikum raport on kättesaadav Euroopa Komisjoni äh, veebileheküljel ja loomulikult oleme valmis vastama teie küsimustele, aitäh! aitäh! ma leian, et äh, me oleme tõesti praegu ajakavas, nii et, et meil on aega ka aruteluks. siin on täna kohal rahvusparlamentide esindajad ja neil on suurepärane võimalus täna oma seisukohtadega välja tulla. nüüd ma annaksin aga sõna Kreeka esindajale. E, niisiis Kreeka parlamendi esindajal on sõna ορισμένες παρατηρήσεις ε, και να παρακαλώ τους συναδέλφους. Suur aitäh, teeksin mõned märkused. tahaksin kutsuda Euroopa Parlamendi kolleege üles, et nad peaksid silmas selle direktiivi eesmärki ja see seisneb ju teenuste osutamise lihtsustamises see direktiiv võeti ju vastu selleks, et kaotada tõkked töötajate vaba liikuvuse teelt. ka nende spetsialistide jaoks, kes soovivad töötada teises liikmesriigis. Kreekas oli kord selline seis, et üheksakümmend äh, protsenti, kes kõne alla tulevad, on need üliõpilased, Kreeka üliõpilast, kes õpivad välismaal ja kes kasutavad ära vaba liikuvuse võimaluse. Neil puudubki tegelikult vajadus äh, välismaal saadud äh, välisdokumendi tunnustamiseks, sest nad ongi selles teises riigis juba selle saanud. Ehm, seetõttu tuleks meil äh, kaotada teatud tõkked mis sellisel eh, juhu, puhul tekkida võivad, meil on tagada, meil on tarvis tagada, et vastastikuse tunnustamise korral meditsiini vallas oleks tagatud patsientide ohutus. ja mulle tundub, et eh, me oleme jõudnud nii kaugele, et me võiksime need eh, <clears throat> niisugusi automaatselt tunnustatud diplomeid, ka erialasid laiendada, me võiksime sinna juurde nimetada veel nii mõnegi muu elukutse, nagu näiteks ergoterapeudi elukutse. selleks on Kreekas vaja ülikooli diplomit, teistes riikides piisab äh, teis-, piisab selleks sekundaarõppe äh, lõpetamise diplomist. selle elukutse teadmised, elukutses vaja minevad teadmised on aga öö, äh, niisugusel määral, et öö, äh, teise sekundaarõppe lõpetanul ei pruugi neid olla, sellepärast ongi Kreekas kehtestatud ülikoolidiplomi kohustus. ja lisaks sellele tahan öelda, et kindlasti sõltumata diplomist on, erialadiplomist on vaja kontrollida konkreetse isiku keeleoskust. meil on vaja tegelikult senisest enam kogemusi, kuidas niisugused vastastikused tunnustamised võiksid toimida, kuidas nad toimida, toimivad, selleks et neid analüüsida ja jõuda järeldusteni ja otsustada, mida me peaksime tegema edaspidi. ma arvan, et me peaksime tegema, võtma äh, vastu ennetavaid meetmeid selleks, et äh, automaatset tunnustamist äh, rohkem praktikas läbi viia. järgmisena saab sõna Itaalia senati esindaja. Äh, suur aitäh! kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et direktiivi läbivaatamine oleks suurepärane võimalus leida lahendusi nendele probleemidele, mis selle direktiivi rakendamise esimeses faasis on ilmnenud. Euroopa ei tohi loobuda mõttest siseturg välja kujundada. me kogeme praegu väga raskeid aegu, aga me peame oma kartustest ja vaenulikkusest jagu saama. seda on öeldud ka Monti raportis. selleks, et nendest kartustest ja natsionalistlikest kalduvustest jagu saada peame me hoolitsema selle eest, et standardid on väga selged ning kõik liikmesriigid suudavad neid rakendada. me peame vältima sellist olukorda, et tekib selliseid lünki, mida riigid ja inimesed võivad ära kasutada. me peame paika panema üle-euroopalised standardid erinevate ametialade äh, vastu no,, ametialade osas me peame silmas pidama seda, et me tahame kaitsta nii tarbijaid kui ka kvalifitseeritud töötajaid. meil on vaja paika panna kutseõppe miinimumstandardid. seetõttu leian ma, et see ettepanek ähm, mille inseneride esindaja täna esitas, on äärmiselt kasulik. see oleks äh, suurepärane panus ning äh, aitaks äh, kaasa siis teisele harmoniseerimise faasile. ma räägin loomulikult sellest kutsekaardist. see kaart oleks siis vabatahtlik esimeses etapis, aga ma olen täiesti kindel, et äh, sellest võiks saada äh, eesmärk, äh, milleni kõik peavad jõudma. meil on vaja kutseoskuste vastastikust tunnustamist. mina leian, et oleks kohane ka äh, järgida Ramboli äh, uuringu järeldusi samuti äh, mitmesuguseid järeldusi, mida on teinud erinevate tervishoiusektori valdkondade esindajad. ma arvan, et me peame toetama Bologna protsessi, tegemist on protsessiga, mis peab jätkuma aga äh, kutseliidud peavad äh, siin ka initsiatiivi üles näitama, sellepärast et äh, haridus ja koolitus peavad üksteisega lähenema. me peame leidma sellise hariduse ühisruumi, ühisruumi kutseoskuste ja kutsealase tegevuse vahel. meie arvates oleme me praegu hea võimaluse ees, sellepärast et rahvusparlamendid, liikmesriikide valitsused ja kõik teised äh, saavad seda tänast istungit ära kasutada selleks, et saada uusi ideid ja siis äh, juba anda oma panus äh, õigussätete optimeerimisse. aitäh! jah, ma mõistan väga hästi eh, seda, mida te öelda tahate ja eriti eh, see teie viimane lause on tõesti väga oluline, kui me tahame positiivses suunas edasi liikuda. ja nüüd saab sõna Hanna Jouvin, kes on Euroopa Parlamendi liige, aga ka tema on siis eh, hariduselt arst. jah ma olin äh, selle olukorraga juba hästi kursis ka enne, kui ma Euroopa Parlamendi liikmeks sain. Äh, üsna palju on siin juba öeldud äh, ja ma arvan, et proua Vailer võttis situatsiooni väga hästi kokku. me oleme kõik veendunud, et, et meie enda haridussüsteemid on kõige paremad. ja kui meie ei ole selles veendunud, siis meie kodanikud kindlasti on ja see tekitab probleeme, sellepärast et ideaalses maailmas, kui eh, kõik kutsealad oleksid eh, üheks, eh, kõigis riikides identsed, siis see loom-, see loomulikult ei ole tegelikkuses nii. näiteks Suurbritannia õde ei tee päris sama tööd kui Prantsuse õde. siit tulevad esinevad, esinevad, esinevad erinevat liiki erinevused kui kõik kutsealad oleksid täpselt identsed, kui kõik haridussüsteemid oleks identsed, siis meil ei oleks siin vaja üldse millestki rääkida, sellepärast et mitte keegi ei kardaks äh, tunnustada teise riigi kutsekvalifikatsioone. aga kuna me praegu selle teemaga tegeleme, siis minu arvates on oluline, et et kui me ei taha äh, viie või kümne aasta äh, pärast rääkida jälle, et miks see uus direktiiv ei toimi nüüd nagu esimene direktiivgi, siis me peaksime kõigepealt just äh, keskenduma hariduse ja standardiseerimise küsimusele. ja teiseks, te ütlesite, või tegelikult paljud juba ütlesid siin täna, et inimesed kardavad ja nende kartuste tõttu äh, nad äh, Äh, kardavad väljaspoolt tulnuid. ma arvan, et me peame siin leidma ühised nimetajad, need nimetajad, mis siis tagavad selle, et prantsuse arst äh, oleks äh, samasuguse koolitusega nagu Rumeenia arst või Itaalia arst. ja ma loodan, et äh, siin äh, Euroopa Liit meid aitab, aga kui ei, siis loodetavasti liikmesriikide seadusandjad suudavad seda äh, protsessi kiirendada. meil on vaja vahendeid, mis aitaksid inimeste kar-, inimeste kartustest jagu saada. Neid kartusi saab muideks leevendada, kui asju arutada näiteks äh, kui äh, kõik äh, tervishoiusektoris töötajad peaksid koolituse kes, kestel käima mingiks perioodiks välismaal, siis meil oleks ühelt poolt õpilaste mobiilsus, õpetajate mobiilsus, see oleks juba üks viis, ähm, mis aitaks mõningaid kartusi leevendada niisiis koolituse akrediteerimine, personali akrediteerimine, ma ei hakka siin kordama seda, mida on juba öeldud, aga minu arvates äh, on see esimene väljakutse, mis meie ees seisab, on, on küll mitte ainult tehniline, vaid ka psühholoogiline. nii et, et ärgem kartum seda, mida meie naabrid teevad, ärgem kartum oma naabreid, ma arvan, et vaatamata meie erinevustele oleme me tegelikult äh, kõik äh, meie eest hoolitsetakse kõik, kõigest hästi, kuigi me arstid ei ole samamoodi kõigis liikmesriikides koolitatud. suur tänu. nüüd annaksin sõna lordide kojale äh, ja siseturu komisjoni liikmele proua Katanjale. Äh, teil on sõna suur tänu, proua esinaine. mina tõesti olen allkomisjoni esinaine, kes tegeleb eh, siseturu küsimustega ja me muidugi oleme veendunud, et ühisturul peaks olema tagatud eh, kõikide elukutsete esindajate vaba liikumine kuid äh, tänane kogemus Ühendkuningriigis näitab seda, et äh, tänane süsteem ja selle rakendamine on kaugel täiuslikkusest, äh, nii nagu paljud kõnelejad on juba öelnud, on ka. meie tahame lihtsat süsteemi, kergesti mõistetavat süsteemi, mida mõistavad samaviisi lihtsalt nii professionaalid kui ka tavalised inimesed, mis oleks usaldusväärne, mõistliku hinnaga ja äh, nii-öelda lollikindel, arvestades seda, mida ütles äh, Itaalia esindaja. direktiiv peab tagama liikmesriikidele võimaluse garanteerida see, et teistest riikidest pärit elukutse esindajad äh, on usaldusväärsed ohutuse mõttes, me ei tohi siin mingisuguseid lõdvendusi lubada, see peab hõlmama endas ka keeleoskust. oluline on ka see, et amet, et ähm, vastavad pädevad asutused saadaksid piisavat informatsiooni, nii nagu ütles proua Stiiler. Hispaania, kui Hispaania ametkond oleks teavitanud ähm, meie ametkondi äh, sellest, et see inimene ei tohi Hispaanias töötada, siis oleks tulemused täna võib-olla natukene teistsugused olnud. aga see on selge näide sellest, kuidas pädevad asutused võiksid teha palju paremat koostööd äh, ja väga oluline on see, aga ma rõhutaksin, nii nagu ma ütlesin alguses, et kõikide elukutsete esindajad peaksid saama vabalt liikuda Euroopa Liidu territooriumil, samas peab olema tagatud ka ohutus. suur tänu! suur tänu! järgmisena saab sõna härra Mikael Pontulas, kes on Kreeka äh, Assamblee esindaja Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μετά από μία μακροχρόνια... Suur tänu, proua esineja. Pärast suhteliselt pikka protsessi ja pärast paljude probleemide ületamist äh, on Kreeka, nagu öelnud ka teised, võtnud kahe tuhande kümnendal aastal vastu presidendi äh, määrusega seadusandluse muudatuse Kreeka seadusandlusesse, et see oleks vastuses Euroopa seadusandlusega, see oli proua Diamandupoli üheks prioriteedidest, kes oli ka, nagu te teate, Euroopa Liidus äh, voliniku kohal. see areng äh, ja võib-olla mul ei ole õigus, proua esinaine, ei ole äh, siseturu kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu võrdlustabelis sees ja seega ei ole võetud arvesse arenguid minu riigis selles küsimuses. ma küll tunnustan kõrgelt teie komisjoni tööd, kuid minu meelest see tuleb järgmistes äh, tabelites siiski sisse kirjutada ma ei taha muidugi hakata siin õigustama Kreeka et, et miks see asi jäi viibima, aga igal juhul oluline on see siinkohal, et lõpuks ometi äh, meie tänane valitsus otsustas selle kaotatud aja tagasi teha ja on rakendanud kõikides valdkondades äh, direktiivi sätted ka selles osas, äh, mis puudutab erinevate bürokraatiatõkete ületamist olgu nad äh, siis erasektori poolt äh, või, või mujalt äh, tõstatatud. aga juba on räägitud paljudest probleemidest, näiteks nagu ka meie itaalia keel. nimelt selles direktiivis on terve rida elemente, mis on Kreekale olnud problemaatiliselt ja Kreeka ja Itaalia mõlemad asuvad piirkonnas, kus on probleeme üsna mitu ja mida võib-olla teised Euroopa Liidu liikmesriigid nii palju ei tunneta ja ma lisaksin meie Itaalia kolleegile ühe mõtte inseneride osas. jah, meil on äh, polütehnikumid erinevates liikmesriikides, kelle programmides ei ole sees äh, distsipliine, mis puudutavad näiteks äh, ehitusnorme ja e, ehitusinsenerid e, näiteks ei tunne seda, millised on nõuded maavärina korral ja kuidas me saame siis e, tunnustada selliseid inimesi. Kreeka puhul on see oluline Kreeka on selle direktiivi ülevõtmisel äh, nõudnud seda, et arhitektid, medõed, farmatseudid, ämmaemandad ja insenerid äh, saavad automaatse tunnustuse ilma lisaprotsessideta ja praegu ei ole tekkinud probleeme. kuid mõtmed, mitmed kõnelejad on viidanud äh, sellele, et on tekkinud probleem vastuvõtva riigi keeleoskusega. ma selle juurde tagasi ei pöörduks aga ma tahaksin lõputuseks rõhutada sellele, et meie tahaksime omalt poolt äh, väga viljakalt panustada sellesse protsessi ja tuleb arvestada liikmesriikides äh, juba kogetu selle direktiiviga ja ainult nii saab äh, koostöös edasi minna, see on ainus viis, kuidas me midagi suudame saavutada. suur tänu dialoog ju käib praegu eh, Kreeka eh, parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel, sellepärast et härra Triantafilides, meie parlamendi kreeklane, saab järgmisena sõna. Eh, suur tänu, härra president, ma tahaksin rõhutada kahte. kõigepealt me räägime siin töötajate õigustest samuti. Äh, töötajate vaba liikumine on üks kõige olulisemaid äh, sambaid meie tööhõivepoliitikas äh, ning loomulikult kogu selle poliitika üks võtmeelement on kvalifikatsioonide tunnustamine. minu küsimus puudutab kutsekvalifikatsioonide direktiivi. see on nimelt seotud erinevate režiimidega, kollektiivrežiimidega, mis kehtivad kahekümne viies liikmesriigis, millised on need seosed? sellepärast, et otseselt on see seotud tööõigusega, me peame arvestama, milline olukord täpselt on liikmesriikides. ja teine küsimus puudutab neid illegaalseid piiriüleseid kokkuleppeid nii-öelda ja direktiivist möödaminekut. meil on äh, ametiliite, kus muidugi äh, vigu tehakse, aga me peame kaitsema ennast äh, taoliste kuritarvitamiste eest. kuid täna jah, on selge see, et kui ühes ametiliidus ühes riigis on äh, inimese tegutsemine keelustatud, võivad nad minna teise liikmesriigi, kas on aga siiski võimalik kuidagi sekkuda Euroopa tasemel, kuidas me tagame õiguskindluse ka nendes küsimustes? enne kui ma sõna annan meie ekspertidele, kes teile tahavad vastata, kindlasti ilmselt tahavad vastata nendele olulistele küsimustele, annaksin veel sõna härra Jasinskile kes on Poola seimi liige. aitäh. mina olen Poolast ja kui me räägime selle direktiivi rakendamisest Poolas, siis meil ei ole tegelikult erilisi pretensioone ja direktiiv tundub täiesti asjalik, aga tahaks siiski öelda midagi muud. loomulikult on meil siin kvalifikatsioonide vahel erisused, need tulenevad erinevatest traditsioonidest, on tingitud minevikust, samas on olukord eh, inseneride puhul täiesti teht-, teistsugune, kui me räägime mehaanikutest ja nii edasi, siis tegemist on sellega, et kui insener tegutseb, siis nende tegevus ei ohusta inimeste tervist. samas on nende inimeste puhul, kes hoolitsevad inimese tervise eest, olukord hoopis teistsugune. siin on küsimus inimeste elus, nende elu on kaalul ja selles mõttes on oluline, et Euroopa Parlament selle kallal edasi töötaks, selles osas on ka saavutatud positiivseid tulemusi. kuid ma tahaksin küsida raporti autorilt. kas valitsused ja kutseliidud olid need, kellel oli teistsugune lähenemine, kui oli vaja teatud küsimustele vastus leida? näiteks milline oli valitsuste suhtumine meditsiini vallas esinevate probleemide suhtes. kas neil oli pakkuda teistsuguseid lahendusi ja võib-olla on kutseliitude lähenemisviis teine? võib-olla on kutseliidule oluline miski muu, nende jaoks on oluline konkurentsi olemasolu, mulle tundub, et eeskätt Nende elukutsete puhul, mille esindajaid on vähe, on see veelgi olulisem. inseneridest sõltub äh, näiteks majanduse toimimise edukus, kuidas liigub edasi Euroopa majandusmootor, aga arstide puhul on tegelikult erisused ja nende töö tulemused olulised hoopis mingist muust vaatevinklist. Merci, alors avant de donner suur tänu, enne kui veel saavad sõna meie eksperdid, ütlen ma, et äh, tegelikult on veel ainult kaks kõne, kõnesoovijat, Catherine Steeler ja siis äh, Antonio de Campos, kelle sõna ma enne katkestasin, äh, on normaalne, et tema saab ka sõna veel enne, kui eksperdid saavad lõpus kokkuvõtteks sõna. aitäh ma lihtsalt mõtlesin sellele, mida ütles eelkõneleja, mina olin ehitustööstuse küsimustes raportöör ja ehitustööstus on just üks äh, ohtlikumaid selles osas, mis puudutab inimeste tervist ja elu, näiteks kui insener langetab äh, vale otsuse ja siis hoone kukub mõnele inimesele kaela Äh, siis äh, see tõesti on väga tõsine probleem ja seetõttu ma arvan, et on väga oluline, et meil oleks äh, selline järjepidevus siiski koolituses. ja ma arvan, et ka tervishoiusektoris on selliseid asju, millega tuleb tegeleda, aga küsimus, mida tahtsin esitada, on järgmine inseneride kvalifikatsioon ja koolitus on võimalik ka online. ma tahtsin küsida, kas sama puudutab ka apteekreid ja milline äh, oleks teie reaktsioon sellisele professionaalsele e-kaardile, kui saaks sellist infot äh, online ja et te rääkisite ka sellest, et erinevates riikides teevad õed erinevat tööd, et neil on erinevad reeglid, et äh, kuidas siin kogemusi vahetada, minu arvates on see tõesti väga oluline, kui me räägime haridusest ja koolitusest. aga tulgem tagasi selle standardite arutelu juurde. Äh, võib-olla tõesti see ei ole päris sama, mida õde teeb Prantsusmaal või Ühendkuningriigis, aga meil võiks olla siiski ju mingid üld, ühised üldstandardid Äh, ma tahaksin äh, kuulda, mida te sellest arvate, sest me siin komisjonis hakkame ka standardiseerimist arutama. nii et, et mind huvitab, mida kõnelejad arvavad ka professionaalsest e-kaardist. aitäh. aitäh. Äh, suur aitäh, Bernadette, et sa mulle jälle sõna andsid. minu kodumaal on meil kuskil viiskümmend protsenti arstidest ja õdedest pärit välis, mõnest välisriigist. kui vaadata, kui palju me koha peal arste ja õdesid koolitame, siis see lihtsalt ei vasta meie vajadustele. seega me meil on vaja koolitada kuskil äh, kakssada viiskümmend tuhat täiendavat äh, õde ja arsti, aga äh, meil on tõelise raskused tekkinud nende inimeste kvalifikatsioonide kinnitamisega, nimelt need ametkonnad, kes vastutavad tervishoiu eest, arutavad et on vaja tagada mobiilsus, inimeste liikuvus riikide vahel, aga väga tihti me unustame ära, mis riigis tegelikult juhtub. minu kodumaal on olukord üsna probleemne. mõningates Euroopa piirkondades on olukord väga hästi kontrolli all, mõnedes piirkondades jällegi mitte, mõnedes piirkondades nõudlus on väga kõrge, teistes piirkondades jälle ei ole ja siit ka probleemid. Äh, rahvuslik protektsionism ei puuduta tegelikult ei, asi ei ole tegelikult selles, et üks rahvusriik üritab kaitsta oma olemasolevaid struktuure, pigem on need kutseliidud riigi sees, mis üritavad oma huve kaitsta. minu ettepanek oleks selline, et kui komisjon viib läbi uurimusi selles valdkonnas, siis peaks komisjon arvestama ka selle konkreetse kontekstiga igas riigis loomulikult on äh, selliseid rahvusvahelisi elemente, mis on iseloomulikult äh, kõigile riikidele. OECD on avaldanud uurimuse, kus tuuakse välja siis arstivisiidi maksumus igas Euroopa Liidu liigis, riigis ja see on tõesti väga huvitav dokument minu arvates oleks tõesti väga kasulik, äh, kui me hakkaksime võrdlema Äh, seda, äh, ka, kas äh, direktiivid on õigesti rakendatud või ei, ilma et me läheksime siis rohkem üksikasjadesse ja ei pööraks tähelepanu sellele, miks direktiivi rakendamine on takerdunud, aitäh. jah, teil on täiesti õigus andke andeks, üks minu kolleeg jäi mul kahe silma vahele, ma ei taha mitte kellegi eh, kõneaega katkestada. üheks minutiks saate uuesti sõna. suur tänu, Bernadette, mul on üks konkreetne küsimus meie ekspertidele. kõik tervishoiutöötajad eh, räägivad eh, meditsiinilisest riskist. minu küsimus on väga lihtne. ja võib-olla te ei saa mulle vastata, sellepärast et andmeid ei ole kas keegi on kuidagi nendest, neid andmeid üritanud kvantifitseerida, mul on jäänud nimelt mulje, et see väga oluline argument, jah, kuid seda teinekord kasutatakse alibina selleks, et kogu seda süsteemi blokeerida. näiteks sellises prant-, riigis nagu Prantsusmaal hinnangute kohaselt kümme kuni viiskümmend tuhat inimest äh, sureb, sureb äh, tänu meditsiinilistele komplikatsioonidele või äh, haiglast saadud nakkustele. või ka vigade tõttu, mille on teinud teinekord võib-olla arstid, kes räägivad nende keelt väga hästi ja on väga, väga hästi kvalifitseeritud nii et äh, ausalt öeldes mul jääb mulje, et kui isegi sellistes oludes kümme kuni viiskümmend tuhat inimest sureb, et äh, arstide puhul, kes on äh, tulnud illegaalselt tööle ühes või teises riigis, oleks oma ülesannete kõrgusel sellistes olukordades nii et kas teinekord ei, ei ole statistiliselt, aga mitte muidugi üksikisiku tasandil, et kas statistiliselt, statistiliselt ei ole tekitatud võltsprobleeme, kas ei ole seda lihtsalt kasutatud allipina lihtsalt selleks, et integratsiooniprotsessi kuidagi pidurdada? proua esineja, mina lisaksin ühe küsimuse ise, mis tõusetus kohe pärast äh, teie sõnu nimelt meil on äh, ju tervishoiutöötajate direktiiv, nimelt äh, patsientide õiguste direktiiv ja piiriülene, äh, piiriülesed tervishoiuteenused see risk tõesti, statistika on näidanud, et meditsiiniline risk on suhteliselt väike, peaaegu olematu. aga andmeid on vähe. mina küll arvan, et need riskid on olemas täiesti, statistika on täpselt selline, nagu ta on, aga võib-olla tänu tänasele arutelule saaksime me tõesti natukene asja eh, edasi arendada, härra Fortüü saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esinaine! on täiesti tõsi, et esitati palju küsimusi eh, parlamendisaadikute poolt ainult mõne minutiga ja sünteesi nendest teha on suhteliselt keeruline, kuid räägin mina siin peaasjalikult farmatseudi apteekrina, e, sellepärast et e, meie poolt koostatud aruanne keskendus just nimelt meie kutsealale. aga tõsi on ka see, et e, ma olen olnud komisjoni vastava ekspertgrupi liige, kes tegeles Euroopa tervishoiuteenuse töötajate kaardi välja, mõtte väljakujundamisega viiele tervishoiu Äh, äh, sektorile arstid, stomatoloogid, ämmaemandad, medõed ja farmatseudid. kuid on täiesti selge, et äh, see ülesanne, meie, meie ei ole valmis praegu andma vastuseid, me oleme kohtunud kõikide pädevate asutustega üle terve Euroopa nagu ma ütlesin, tegemist on tervishoiutöötajatega, äh, teinekord aga osad liikmesriikide puhul on meie vastaspooleks ministeeriumid ja loomulikult äh, vastuseisu võib olla kohalikul tasandil küll, kuid üldiselt mulle tundub, ei ole keegi vastu äh, nendele mõtetele ei ministrite seas ega ka ametiliitude seas. mina esindan siin Prantsusmaad ja mina kindlasti äh, olen suhtunud suhteliselt avatult äh, ja ei toeta mitte mingisugust protektsionistlikku käitumist äh, siis suheldes teiste liikmesriikidega. kuid komisjoni projekt oli muidugi väga positiivne, sellepärast et eesmärgiks oli just nimelt liikuvuse suurendamine ja rääkida nendest tingimustest, mis on seatud liikuvusele see on oluline siin vahet teha nendel kahel asjal, liiguvusel ja tingimustel. Äh, ja patsientide turvalisus, julgeolek tuleb siin kõik äh, äh, mängu, aga meil ei ole statistilisi andmeid, mitte keegi ei tea, milline on olukord. me ei tea ju ka seda, kui palju on meil üldse tervishoiutöötajaid Euroopas. kui me vaatame, mis on ra-, tervishoiuorganisatsiooni andmed ja kui me vaatame komisjoni andmeid, mis on kogutud pädevatest asutustest, kes ise on ju oma tervishoiutöötajad äh, nimekirjadesse pannud, me näeme, et need lõhed nende kahe äh, arvu vahel on suhteliselt suured. ja me oleme otsustanud sellepärast tehagi koostööd Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga, et saada paika see, millest me tegelikult räägime, kui me räägime tervishoiutöötajatest. on ju neid, kes enam ei tegele Äh, tegele oma tööga, teised ei arvesta osade sektoritega ja nii edasi ja nii edasi. Äh, nii et äh, sellepärast need arvud ongi nii segased, sest et inimesed võtavad arvesse erinevaid asju liikmesriigiti. praegu põhimõtteliselt jah, nagu te ütlesite, arvud erinevad, meie peame nendes kuidagi selgusele jõudma nagu ma hetk tagasi rääkisin, Euroopa pädevate asutuste struktuur on see, millest meie oleme huvitatud. meie töögrupp viimati selle otsustas, et me peame hakkama mõtlema sellele, kuidas neid pädevaid asutusi omavahel koondada. ja nüüd olles teinud selle ülevaate ja meile selgus, et Euroopas on äh, kaheksasada kaheksakümmend pädevat asutust selle viie elukutse jaoks. võtame näiteks Eesti. Eesti see on ainult üks agentuur, mis katab kõik need viis elukutset. Prantsusmaal on meil ametiliidud, viis ametiliitu, viis äh, pädevat asutust. Itaalia, mul ei ole Itaalia vastu küll mitte midagi, vastupidi, me oleme Itaalia kolleegidega väga hästi koostööd teinud. Äh, ja oleme juba seal peaaegu käivitamaski äh, arstikaardi küsimust, aga Itaalias on iga regiooni kohta ka lisaks veel iga elukutse jaoks eraldi äh, pädev asutus, nii et te näete, et siin koordineerimistööd on üsna palju. ja sellest me peame alustama ja see töö ongi väga huvitav, eh, koostöö teiega, ametiliitude vahel, eh, meie ei ole mingisugune ametiliit, me ei ole farmatseutide ametiliit, me oleme farmatseutide selts eh, ja meie asi ei ole teha ametiliidu tööd, aga siiski oleme valmis tegema koostööd kõikide valitsustega. ma võiksin küll siin pikalt rääkida, sellepärast et küsimusi oli palju, aga piirdun sellega proua esinaine. Äh, mul on, ma olen kindel, et äh, me saame tulevikus veel teiega nendest asjadest rääkida sarnastel kohtumistel, aga sõna nüüd härra Heiselile. Äh, suur aitäh! ma vastan nendele küsimustele, aga loomulikult ma ei edasta kõigi kahekümne seitsme pädeva ametkonna seisukohti ja oma vastutes ma tugi, tuginen ikkagi oma organisatsiooni seisukohtadele. see meditsiinilise riski küsimus on äh, äärmiselt huvitav. ma arvan, et meil on tegelikult üsna palju huvitavaid andmeid selle kohta näiteks meditsiininõukogu esimees teatas, et väljaspool Ühendkuningriigi koolitust äh, saanud arstid äh, on äh, kahekordse, nende puhul on kaks korda suurem tõenäosus, et nad satuvad oma ravimeetodite kohta aru andma mis puudutab nüüd standardeid, siis äh, jällegi äh, see on väga huvitav teema. meie hiljuti kehtestasime uued standardid siis äh, õdede koolituste kohta ning me üha rohkem leiame, et me peaksime pöörama tähelepanu ka tulemustele nii et, et ma arvan, et äh, meil on tõesti võimalik selles valdkonnas edasi mööda. ja jällegi kooli, õdede ja ämmaemadete koolitus on tõesti äh, samuti väga oluline äh, meil on avatud ülikool Ühendkuningriigis, läbi mille seda koolitust saab teostada ja paljud avatud ülikoolid on välja töötanud just nimelt online moodulid, eriti just nimelt teoreetiliste ainete jaoks, aga loomulikult mitte kliiniliste ainete jaoks ja loomulikult äh, väga paljud me, me kasutame väga palju ära seda e-õppe võimalust äh, siin küsiti, et kas see kõik takistab tööjõu äh, liikumist. minu kogemus on selline, et selle direktiivi mõju on olnud väga positiivne, see on suurendanud inimeste liikumist äh, Euroopa Liidus ja meie igatahes hindame seda panust, mida teised arstid ja õed annavad Ühendkuningriigi meditsiini. me saame kuskil seitse tuhat avaldust õdedelt ja arstidelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt äh, igas, igal aastal ja veel üks positiivne asi, mis sellest protsessist on äh, välja tulnud, on, on see, et see võrgustik, mille me lõime selleks, et äh, kogemusi, kogemuste kohta andmeid saada, see võrgustik äh, töötab edasi. nii et, et ma loodan, et see dialoog jätkub kahekümne seitsme pädeva ametkonna vahel ning meil on üha rohkem võimalust siis eh, infot jagada ja teha tihedamat koostööd ning loodetavasti siis töötada välja ka standardiseeritum lähenemine ja nüüd, mis muudutab seda kutsekaarti, siis äh, meie organisatsioon on jällegi Ühendkuningriigis selle, nendes aruteludes väga aktiivne olnud, aga me oleme sattunud teatud probleemidesse, paljud ei ole sellele põhimõtteliselt vastu, aga nagu ma ütlesin, meil on äh, sada viiskümmend tuhat inimest äh, registreeritud, osad neist töötavad saartel, Guernsey, Jersey'l, Falklandi saartel, Gibraltaril ja meil on veel ka ligemale kaks tuhat inimest, kes töötavad sõjaväega, nii et, et selle kutsekaardi tegelik ellurakendamine oleks üsna keeruline, aga see ei tähendaks, et me seda ideed ei toetaks. ja kui oleks võimalik, et seda kaarti kasutatakse positiivselt ja konstruktiivselt, siis meie igatahes oleksime sellest küll väga huvitatud. ma arvan, et ma olen nüüd vastanud enamikele küsimustele, kui mul midagi kahe silma vahele jäi, siis olen valmis uuesti vastama, aitäh! kallid kolleegid, meil on veel viis minutit, enne kui jõuab kohale härra Barnier. kas kellelgi on veel lisaküsimusi niimoodi siin täitsa spontaanselt? minul küll on üks, kui kellelgi teisel ei ole. minu küsimus ekspertidele, sellepärast et me oleme väga palju rääkinud keeleõppest, äh, ülikooliõppest ja öö, äh, kvalifitseeritud töötajate ela-, eh, keeleoskusest, et kas see on piisav patsientide ootuse tagamiseks, aga ka üldse kutsekoolitusest ma räägin siin eh, kõikvõimalikest arstidest, kirurgidest eh, ja nii edasi kas äh, me võiksime kuidagi selle direktiivi puhul sisse tuua selle keeleõppe küsimuse, kas mingisugused testid on kohustuslikud äh, ja kas kolmenädalane kiirkursus äh, piisab või peaks olema need täiendõpped enne teise riiki tööle minekut olema pikemad? mis nüüd puudutab vastuvõtva riigi keeleoskust, see on tõesti meie jaoks probleem. Te teate väga hästi, et äh, praegu on nii-öelda soovitatud mitte öö, äh, tuua sisse süstemaatilisi teste öö, äh, nendele, kes tulevad teise riigi tööle, see on tõeline raskuspunkt, raskus meie jaoks öö, ma ei tea, kas ma võin siin välja öelda, kuid me natukene petame. nimelt, kui me ei ole täiesti veendunud, et mõni teisest riigist pärit elukutse esindaja küll väljendab ennast hästi, siis ei ole probleeme, üldiselt Belgiast tulev äh, prantsusekeelne arst, temaga ei teki meil probleeme, aga kui tekivad äh, meil kõhklused mõne inimese kohta, kes tuleb võib-olla natukene kaugemalt, siis me ausalt öeldes äh, helistame Äh, temaga. Äh, me nimelt väidame, et äh, meil on vaja üht-teist küsida tema käest, aga see annab meile tegelikult võimaluse kontrollida, kas ta suudab ka meiega suhelda ja seda me teeme süstemaatiliselt. see on küll suhteliselt noh, mõnes mõttes nagu reeglite rikkumine, aga meie meelest on see täiesti adekvaatne käitumine meie poolt selleks, et tagada patsientide ohutus aitäh nagu ma juba ütlesin oma äh, ettekandes, enamik pädevaid ametkondi saavad aru, et keeleküsimus on äh, see, millega peab tegelema tööandja ja nagu paruness äh, Young siin juba rääkis, Ühendkuningriigis Äh, reguleerija roll selles protsessis on suhteliselt ebaselge. meie igatahes oleksime huvitatud, et see asi selgeks tehakse. ma tahaksin siin tähelepanu juhtida ühele asjale, registreerimissobivus ja, ja töölevõtmise sobivus ei ole kahtlemata üks ja seesama asi, aga on täiesti selge, et on olulisi tõendeid selle kohta, et keeleliste oskuste puudumine on Äh, probleem viiekümnel protsendil pädevatel ameti, ametkondadel, mis tegelevad õenduse ja ämaemandusega. ma tahaksin rääkida siiski, et asja, jutt on lihtsalt suhtlemisoskusest ja ka see võib olla väga problemaatiline inimestele, kes ähm, äh, läbivad selle koolituse oma koduriigis või tulevad siis välismaalt, nii et, et me ei tohiks kunagi alahinnata ka, kui olulised on just nimelt suhtlusoskused eh, tervishoiusektoris, vaatamata sellele, kus siis inimesed, mis riigis nad oma koolituse on saanud. suur tänu nende vastuste eest. kas ka teil oleks midagi lisada? no, no.. ei ole nüüd on veel kaks kõnesoovijat, härra Žüva ja siis härra Kessner. tahaksin öelda vaid seda, et on sagedasti juhtumeid, kus kui Ühendkuningriigi kodanik, kes on pikemat aega viibinud Hispaanias, ei peaks siis eh, seal see arst saama oma praksist avada. ma arvan, et tuleb lihtsalt lähtuda turust, eh, turutingimustest, turusoovidest, mina ei läheks sinna arstile, eh, kes minu emakeelt ei valda aga mind lihtsalt huvitab, kas niisuguste arstide keeleoskuse üle peetakse aru? väga hea küsimus, mina käin Hispaanias üsna tihti, kohtun seal paljude brittidega, kes elavad ähm, Hispaanias ja ausalt öeldes mind täiesti hämmastab see, kuidas äh, britid, kes elavad Hispaanias, mitte ühtki sõna ei suuda ära õppida jah, keeled veel, ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga, see asi on märksa keerulisem, kui teile võib-olla esialgu tundub, ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles. ja veel lisaks sellele on veel elukutseid, kus ei ole absoluutselt vaja keeleoskust näiteks. näiteks kui teid võetakse tööle hoopis teie tehniliste teadmiste pärast, teie oskusteadmiste pärast, on väga palju e, selliseid elukutseid, kus inglise keelest e, piisab ja kohalikku keelt ei olegi vaja aga muidugi on elukutseid, kus seda on vaja, seda keelekutsust. Äh, loomulikult äh, farmaatsia läheb sinna alla. Äh, see, et see, et ei ole lubatud keeleoskuse kontrollimine, on problemaatiline, aga see on probleemne ka nende inimeste jaoks, kes ennast võib-olla välja pakuvad sellepärast, et kui praegu ei ole juriidiliselt võimalik kontrollida äh, Äh, seda oskust ei saada, seda nii-öelda otsust keeleoskuse mitteoskamise pärast äh, nii-öelda edasi kaevata, kuivõrd see ei ole justkui juriidiline või juriidiliselt äh, korrektne kontrollida neid test, neid oskusi. ühesõnaga, see tekitab igasuguseid raskusi, me peame kaitsma ka neid inimesi, kes tööle tulevad teise liikmesriiki. on oluline, et nendel inimestel oleks võimalus ka otsuseid apelleerida see asi tuleb äh, kuidagi äh, ära lahendada. see on täielik absurdne olukord praegu. rakendatakse reeglid, mida tegelikult ei ole olemas ja seda kasutatakse otsuse langetamisel, aga inimene, kelle suhtes see otsus langetatakse, ei saa siis mitte midagi teha selles osas, sellepärast et reeglit ei eksisteeri. Äh, härra Barnier ei ole endiselt veel kohal, aga hän-, Ungari esindaja on palunud veel sõna ja siis veel härra Repo. aga kõigepealt siis Ungari kolleeg. aitäh. tervitan kõiki. sain siin väga palju väärtuslikku informatsiooni ja olete olla kindel, et Ungari eesistumise ajal tuleval aastal jätkatakse seda diskussiooni usun, et äh, täna vahendatud kogemusi saame selles osas ära kasutada. mul oleks kaks küsimust. esimene. me peaksime kontrollima direktiivi toimimist nii, et me ei looks mingit uut ametit, sest tegelikult, kui seda on vaja kontrollida, äh, inimese kutsekvalifikatsiooni, siis tegelikult peab seda ju keegi tegema aga meil ei oleks vaja mitte mingil juhul mingit uut kontrolliorganit, kes seda sel juhul ikkagi tegema hakkaks. ja teiseks tahaksin küsida eh, selle riigi esindajana, kelle emakeel erineb oluliselt teistest Euroopa keeltest. ma tahan öelda, et kui keegi tahab ära õppida vastuvõtva riigi keelt, siis ta ilmselt tuleb sellesse riiki, ta käib seal keelekursustel seetõttu ma leian, et kui me räägime keelte, keelekursuste tasemest, siis me võiksime keeltekursuse läbimise ja nende taseme järgi selle läbimise üle otsustada, kas on kõik kvaliteetne või mitte. tõesti, väga õige tähelepanek ja nüüd härra Rebo saab esitada samuti oma küsimused Arvoisa puheenjohtaja, minäkin puhun harvinaista kieltä. proua eesistuja, ka mina kõnelen sellist haruldast keelt, nagu seda on soome keel. ma tahaksin teid tänada selle väga huvitava kommentaari eest ning eriti nende kommentaaride eest, mis on tulnud minu kolleegilt arstilt võhikuna ütleksin ma, et keeleküsimus tervishoiusektoris on proportsionaalne ning seda me peame ka meeles pidama. Soomes pakkus väga palju meedia äh, vastukaja suvel see, et üks arst meil, kaks aastat oli arst ilma igasuguse koolituseta. kuidas see siis äh, tal läbi läks, sellepärast et ta oskas keelt väga hästi, tal nimelt äh, oli äh, suur oskus äh, kolleegidelt küsida, mida teha teatud vaevuste korral äh, ja patsiendid kõik olid rahul, <laughs> nii et suhtugem siiski mõistlikult nendesse asjadesse. keel on küll väga oluline keeleoskus, aga see võib teinekord aidata ka pettustele kaasa minu kolleeg lisab probleeme, kus äh, asjadesse, mille puhul meile tundus, et kõik on juba kaetud, aga nüüd tere tulemast volinik Barnierile. meil on väga hea meel teda siin äh, siseturukomisjonis taas kord tervitada äh, hetk taga, mõne aeg tagasi alles oli ta meie kolleeg alles, aga see on muidugi positiivne, ta tunneb parlamenti hästi, ta tunneb hästi Euroopa institutsioone ja ma ütlesin juba enne, et äh, ta on üks vähestest volinikest, kellel on Euroopa nägemus äh, nii poliitiliselt üldiselt, äh, olgem ausad siin ja ärge lükake tagasi, olgem ausad. väga vähestel meestel on ülevaadet Euroopast ja äh, annaksin siis teil, äh, tähendab, tahaksin tänada teid siis tulemast, äh, härra volinik, ja tervitada teie ametkondi samuti, sellepärast et viima-, eelmisel reedel võtsite te vastu oma aruande kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta, seitsekümmend aruannet vaatasite te läbi, see on tohutu töö, mille teie ametkonnad ära tegid ja me kõik tahame tänada teid selle tehtud töö eest. Teie töö on olnud väga oluline, sellepärast et eh, EKO ajakirjas eile juba oli lekkeid selle kohta, et mis on kirjas teie homme tutvustatavas siseturuaktis kirjas äh, aga äh, kõike seda arvestades suur tänu, et täna jõudsite siiski ka meie sekka tulla. annan teile sõna kohe üle, äh, meil juba on olnud väga äh, viljakas arutelu siin täna pärastlõunal, palju küsimusi on jäänud vastamata, aga tee, mille me oleme võtnud, on õige, poliitiline tahe on olemas, Lissaboni leping tagaks parema koostöö liikmesriikide vahel ja institutsioonide vahel, aga nüüd sõna teil, härra volinik, teil on sõna võib-olla pooleks tunniks. Euh, merci, euh, madame euh, president. suur tänu, äh, proua Verniot, teie sõnade eest. minu meelest kõik Euroopa volinikud äh, kannavad Euroopa visiooni, äh, meie valdkonnad on erinevad, meie taustad on erinevad aga täna on mul küll väga hea meel olla härra Barroso poolt juhitud kolleegiumi liige, meil on väga selge Euroopa põhine ambitsioon ja ma olen väga rõõmus, äh, proua esinaine, äh, daamid ja härrad, äh, et mul on võimalus osaleda tänasel kohtumisel. kuid kahjuks ma pean tunnistama, et ma pean üsna pea lahkuma ka teie seast, sellepärast et teil on õigus, proua esinaine, homme tutvustame me siis äh, Äh, seda äh, suhteliselt omapärast dokumenti ehk ühisturu akt, mis peaks siis taaskäivitama meie ühisturu, äh, mis on suunatud VKE-dele, suunatud meie kodanikele, meie tarbijatele ja tänases äh, majanduslikus olukorras on minu meelest väga oluline leida äh, majanduskasvu alg üles seal, kus see on. Äh, meil on ju ometigi viissada, viiesaja miljoni tarbijaga ühisturg, tuleb leida sealt kõik need kasvualged üles ja see kasv oleks tugevam siis, kui see turg toimiks paremini, kui ta on toiminud seni. me ei saa minna inimestele vastu tegutseda ilma nendeta, ei saa minna ettevõtlusele vastu, tegutseda ilma ettevõteteta, sealhulgas ka VKE-deta. ja mul on väga hea meel äh, tervitada siin ka äh, Euroopa Parlamendi saadikuid äh, ja rahvusparlamentide esindajaid, kaks aastakümmet proua esinaine olin ma ise oma koduriigi parlamendi liige, see ei lähe mul kunagi meelest no.. ja seega ma tahaksin nii regulaarselt kui võimalik osaleda nendel aruteludel nii Strasbourgis kui Brüsselis taolistel ühiskohtumistel, sellepärast et see on ju ometigi üks äh, äh nendest alustaladest, mis meie kodanikke toovad lähemale ja lepitavad selle suure turuga. ja selles samas siseturuaktis antakse väga selged äh, Äh, suunad äh, selles osas kätte, proua Kresh, äh, härra Kreshi raport on seal samuti arvesse võetud, teie parlamendi arvut, raport. ühesõnaga tahaksin tänada ka teie töögrupi tööd, härra Buzoi, härra Lesner äh,, Äh, proua McCarthy, kõik on panustanud sellesse töösse ja ma tahaksin kõiki tänada. räägin äh, teiega väga avameelselt, väga olulisel teemal, sellepärast et äh, see tänane arutelu keskendub ju just nimelt selle suure turu kõige võib-olla inimkesksemale osale. kõigepealt küsimus, mida teha siis selle direktiiviga? teiseks kuhu me oleme selleks tänase, sellega tänaseks jõudnud ja kolmandaks, mida teha selleks, et asja parandada või et kuidas jõuda kaugemale? kõigepealt äh, saavutatust. eelmise aasta detsembrikuus äh, esitati mulle selles osas ka suuline küsimus. paljud äh, saadikud väljendasid oma rahulolematust ja tollal muuseas ei olnud äh, ma ju veel ametlikultki äh, volinik veel, kuigi küll volinikukandidaat, äh, aga ma osalesin sellel arutelul ja väga paljud saadikud jah, nagu ma ütlesin, ei olnud rahul selle direktiivi ülevõtmisega. täna on mul mulje, et emotsioonid on vaibunud natukene, olukord on parem ja e, direktiivi ülevõtmisprotsess on kõikides liikmesriikides jõudnud lõpule, kahekümne seitsmes liikmesriigis. teisalt aga, ja see on minu nii-öelda nägemuse teine osu, on natukene raske mõista, et miks läks nii palju aega, kolm aastat, selleks, et e, see ülevõtmine realiseeruks. direktiiv võeti ju vastu aastal kaks tuhat viis, koondab endas äh, Äh, varasemad tekstid ühte dokumenti ja tõesti tuleb tunnistada, et äh, nii palju läks siis aega selleks, et see üle võtta, kuigi enamus sätetest juba ju oli varasemates äh, tekstides sees. kas selle põhjuseks on see, et liikmesriigid ei pidanud seda teemat prioriteetseks? mina küll peaksin. tuletan meelde et Euroopas on reguleeritud eh, neli tuhat kuussada erinevat ametit ja minu meelest on eh, küll oluline, et eh, see oleks reguleeritud, te, nende ametite esindajaid on siin tänagi väga palju kohal, see on inseneridest arstideni, Äh, meetodidest äh, suusaõpetajateni, see on asi, mis otseselt puudutab väga paljude eurooplaste igapäevaelu, kes on siis kas ise elukutsete kandjad või äh, teiste teenuste kasutajad. nii palju siis ülevõtmisest. nüüd räägiksin täpsemalt praegu käigus olevast hindamisprotsessist, selle direktiivi hindamisprotsess kaasatud on äh, väga paljud äh, huvipooled, me käivitasime väga laiapõhjalise äh, arutelu selle aasta märtsis ja liikmesriigid on üles näidanud suurt huvi ja nad on osalenud selles hindamisprotsessis väga hästi. väga paljud teie seast on pööranud meie tähelepanu probleemidele, mis seonduvad selle tekstiga ja, ja selle rakendamisega. kakskümmend viis küsitlust äh, Äh, on saadetud äh, liikmesriikide poolt meile. ma igal nädalal muuseas käin ühes või teises Euroopa Liidu pealinnas. Austrias olin, Poolas olin, Slovakkias olin, Portugalis olin ja jätkan seda tööd, mida ma oma kuulamisel teile lubasin. igal nädalal võtan ma kokku ühes liikmesriigis äh, töögrupis vastutavad ametnikud, kes tegelevad siis siseturuga teenuste direktiiviga, äh, avaliku hangete direktiiviga ja siis äh, kutsekvalifikatsiooni tunnustamisega. eelmise äh, nädala neljapäeval kohtusin ma samuti siis Poolas rahvusparlamentide esindajatega, mõned teist on siin saalis, aga just nimelt siis räägime nendest küsimustest seal. ja loomulikult IMCO komisjoni ei ole ma ka ära unustanud, Äh, ka teie olete äh, korraldanud mitu kuulamist selles küsimuses ja pädevad asutused on samuti kaasatud sellesse arutellu. härra Fortrui ja härra Sell olid täna siin teie seas, kes esindavad äh, teatavaid tervishoiuameteid ja suur tänu teie osaluse eest selles töös Äh, see mitte ainult ei jaga kogemusi äh, direktiivi rakendamise kohta, kuid see on ka väga väärtuslik materjal Euroopa Komisjoni jaoks äh, tulevaseks ja kahekümne kaheksandal oktoobril me ka avalikustasime selle töö tulemused. täna on meie eesmärgiks tagada see, et ametiliidud ja kodanikud hindaksid selle direktiivi toimimist ja oleme läinud nüüd eh, edasi juba järgmisele etapile ja eh, valmistame ette juba järgmist etappi, sellepärast et esimene konsultatsiooni etapp peaks selle aasta lõpus läbi saama. aga tahaksin teiega siis jagada mõningaid mõtteid, kuidas asja parandada ja millised teed võiksid meid viia kaugemale. üks nendest kõige olulisem on lihtsustamine, siis eh, seadusandluse kaasajastamine ja proaktiivne koostöö liikmesriikide vahel. esiteks äh, lihtsustamine. liikmesriikides äh, kasutusele võetud menetlus äh, on tihti väga pikk, kuidas öelda, bürokraatlik võib-olla, suhteliselt läbipaistmatu, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, daamid ja härrad, kakskümmend protsenti nendest äh, tunnustamistest jõuavad Solvitisse. Äh, ma olen igas liikmesriigis kohtunud äh, meeskonnaga, kes tegelevad just nimelt ainult Solvitiga. kakskümmend protsenti nendest juhtumitest jõuavad siis Solvitisse, kus lihtsalt leitakse, et see protsess on liiga pikk ja bürokraatlikult liiga koor-, koormav nii et meil on siis võimalus kindlasti ähm, lihtsustada seda küsimust, eriti ajutiste äh, üleminekute puhul. nüüd äh, vastavalt uuele äh, sellele ajutise liikuvuse direktiivile tuuakse sisse siis see eelavalduste süsteem, liikmesriigid on aga olnud suhteliselt äh, tõrksad selle süsteemi suhtes, nad on veelgi suurendanud piiranguid, kuigi tegelikult peaks see asi lihtsustama hoopis kogu seda protsessi. ja lihtsustamine peaks arvesse võtma ka kõiki tänaseid elektroonilisi võimalusi. väga paljud pädevad asutused nõuavad endiselt veel originaaldokumente või Eh, notariaalselt kinnitatud dokumente ja see kõik koormab seda protsessi, eh, venitab seda ja me oleme koostöösse astunud eh, volinik Krossiga, kes tegeleb siis digitaalallkirjaga näiteks kogu selle digitaalmaailmaga selleks, et kuidagi lihtsustada seda protsessi. teine aspekt võimaliku edasimineku osas Äh, kaasajastada siis äh, Euroopa seadustiku äh, kvalifikatsiooni tunnustamise osas automaatne kvalifikatsiooni tunnustamine näiteks tervishoiutöötajate või arhitektide seas on olnud väga edukas. see süsteem on leidnud toetust mitte ainult kutseala esindajate seast, vaid äh, ka pädevad asutused, suurem enamus nendest on seda toetanud, tunnustavad äh, ametliku tunnu-, äh, ähm, automaatse tunnustamise süsteemi, nii et üle terve Euroopa. kuid samas on ette nähtud ka mõningad muudatused, nimelt selle süsteemi juurutamisest on möödunud mõnda aega juba ja kindlasti on vaja kaasajastada miinimumtingimusi, mis on seatud äh, Äh, haridustasemele. see saab olema väga keeruline süsteem, kuid on täiesti selge, et automaatne süsteem peab jääma. väga paljude elukutsete jaoks pole see tunnustamine automaatne, kuid äh, baseerub siis kvalifikatsiooni võrdlusel äh, üksikjuhtumi alusel võrreldakse siis seda, et kas vastab ühes või teises riigis saadud koolitus sellele, mida on nõutud äh, vastavas vastuvõtvas äh, liikmesriigis ja sellega on seotud Bologna protsess ja ülikoolide vaheline koostöö. meie käivitasime ühe väga olulise protsessi äh, selleks, et hinnata seda, et kuidas praegune reform võiks kaasa aidata kvalifikatsiooni tunnustamisele kolmandaks, proaktiivne eh, lähenemine. ma ütlesin seda, et eh, ma olen, et mulle on esitatud väga palju küsimusi Euroopa Parlamendi poolt ja eriti arstide poolt, kes tegutsevad illegaalselt et kas nad kuritarvitavad eh, ära nii-öelda seda vaba liikumise põhimõtet, juhul kui nad ei äh, ei tohi enam tegutseda oma koduriigis, suvel teil on veel meeles viimastel nädalatel on väga palju trükimusta kuulutatud sellele, et rääkida sellest siis konkreetse Hispaania arsti juhtumist Suurbritannias. jah, selline asi ei ole lubatud, pädevad asutused ei ole teinud siin piisavalt koostööd. see on asi, mille nemad peavad lahendama meil on vaja äh, tervishoiutöötajate jaoks eriti tuua sisse see hoiatussüsteem, mis on juba teenuste direktiivi puhul käivitatud. Äh, räägin kõigest väga lühidalt, kuid äh, tahaksin tuua ka mõned lõppjäreldused. see hindamisprotsess, mis praegu käib, peaks siis viima meid direktiivi kaasajastamiseni ja äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sügisel kavatsen ma esitada rohelise raamatu kogu selle töö tulemusena ja siis kaks tuhat kaksteist juba seadusandliku eelnõu teha. sellest hindamisprotsessist toome me siis välja peamised probleemid ja nagu selle, nagu kõikide muude teemade puhulgi peame me siit äh, leidma sellise lahenduse, millega on nõus Euroopa Parlament, rahvusparlamendid, ametite esindajad ja kodanikud. konsultatsiooniprotsess äh, teinekord äh, annab isegi suuremaid tulemusi kui näiteks ühisturuakti puhul, mida me tutvustame homme. et selles osas konsultatsiooniprotsess käis kõikides keeltes ja see lihtsustab kommunikatsiooni kindlasti. ma olen vägagi huvitatud äh, sellest, äh, mida üldsus arvab ja mida üldsus ütleb. ja, ja loomulikult äh, huvitab mind see, mida ütlevad parlamendisaadikud ja mida ütlevad nende ametialade esindajad ise. nüüd patsientide ja tarbijate ka seonduv tervishoiutöötajate liikuvuse puhul muidugi on tekkinud äh, teatavaid äh, küsimärke, äh, sellest räägitakse väga tihti ka Euroopa Parlamendis, alles hiljuti äh, Suurbritannias räägiti keeleoskuste problemaatikast, kas see on eeltingimuseks õiguse saamiseks, selleks, et tegutseda Suurbritannias, liikmesriigid võivad seda asja kontrollida ja ma tahaksin, et liikmesriigid kasutaksid ära neid võimalusi, mis praegu on äh, tänase direktiiviga garanteeritud neile. ja teiseks, ärgem unustagem seda, et äh, see direktiiv ei ole ainult tervishoiutöötajate jaoks mõeldud, see läheb palju kaugemale ja hõlmab endast väga palju erinevaid elukutseid, me räägime siin miljonite äh, kolle-, kodanike töö ja kutse tunnustamisest kolmkümmend tuhat äh, professionaali esitab igal aastal soovi äh, tegutsemiseks mõnes teises liikmesriigis. meil ei ole veel arveid, arve selle kohta, kui palju on neid inimesi, kes ajutiselt lähevad tööle teise liikmesriiki, kuid äh, need arvud näitavad seda, et kui oluline see kõik on meie kodanike ja meie majanduse jaoks. kõrge kvalif-, kõrge kvalifikatsiooniga töötajate arv suureneb, tõuseb kindlasti kuueteistkümnelt miljonilt tulevikus ja see puudutab tervet äh, aktiivset äh, elanikkonda. liikuvus suureneb, muutub tulevikus aktiivsemaks ja meie majanduse huvides äh, on ju loomulikult äh, neid piire ületada ähm, ja eemaldada need piirid kvalifitseeritud tööjõult äh, Euroopa Liidu sees. Äh, direktiiv ei peaks olema sa-, taoliste arengute piduriks, äh, vaid hoopis võtmeteguriks demograafilistele ja majanduslikele väljakutsetele vastuastumiseks, sellepärast et muutused on ilmselged ja need muutused peavad kajastuma ka kõikides koolitus- ja haridussüsteemides. ja enne kui veel lõpetan, tahaksin rääkida ühest väga konkreetsest projektist, mida paljud teist on toetanud, nimelt seesama kutsekaart. puudutab see praegu nelja elukutset, see, need on kirjas ka homses siseturuaktis see kaart, selle võib, see võib kujundada ennast tõsist lisandväärtust siseturu taaskäivitamiseks, see on oluline nii professionaalidele endile, kelle liiklus suureneb Euroopas tänu sellele, see võib olla ju aluseks, mis annab neile õiguse teises riigis oma tööd teha. ja see võimaldab mööda minna sellest bürokra-, bürokraatiamasinast, mida teinekord äh, tuleb läbida. Äh, kuid selleks, et see kutsekaart oleks atraktiivne, äh, tuleb teda reklaamida. praegu ta on muidugi vabatahtlik, nagu te ise aru saate, see kutsekaart võib olla ka pädevatele asutustele väga kasulik, eriti siis, kui see annab juurdepääsu usaldusväärsele infole vajalikule infole selle konkreetse isiku kohta. see kutsekaart peaks lihtsustama kontaktide loomist öö, elukutsete sees, lihtsustama nende suhteid pädevate asutustega, riiklike ametiasutustega ning annab siis võimaluse nendele pädevatele asutustele kiirelt kontrollida siis konkreetse üksikisiku tausta kutsekaart võiks olla otseselt näiteks seotud andmebaasiga, millel on juurdepääs kõikidel pädevatel asutustel. võib-olla võiks ära kasutada siin aluspunktina seda siseturu infosüsteemi ning kasu oleks sellest ka tarbijatele, teenuse kasutajatele või tööandjatele, kes, kellele see kutsekaart on teatavaks kindluse, kindlustuseks, et sellel inimesel on piisavad teadmised oma töö tegemiseks Eh, daamid ja härrad, minu ametkond praegu tegeleb sellega, kuidas see kutsekaart või kutsekaartide süsteem võiks eh, tegelikkuses toimida. ja kui see töö, esialgne maade uurimise töö on nii-öelda läbi, kaasame selleks paljusid teisi kui on la-, lahendatud ka need tehnilised ja administratiivsed uuringud, käivitame me siis juba dialoogi elukutsete esindajatega, keda see asi huvitab, ja rääkida siis, et rääkida siis juba täpsemalt sellest teemast. proua esinaine, nii palju siis minu poolt sellest, milles, millises suunas meie mõtleme ja, ja kordaksin paar asja siis veel lõpetuseks. kõigepealt, selle hindamissüsteemi esimesed tulemused on juba näidanud seda, et äh, meil on vaja direktiivi kindlasti kaasajastada, teiseks, nagu täna äh, olen ma ka homme ja ülehomme valmis ära kuulama kõik need, kes tahavad sellele kaasajastamisele kaasa rääkida. ja kolmandaks, see kaasajastamine, äh, nagu te teate, peab lahendama senised tõsised ohud neljandaks, see kutsekaart on kindlasti vahend, mida mina tahaksin toetada eh, järgnevatel aastatel seda koostöös kõikide elukutsete esindajatega, kes on sellest huvitatud, et me jõuaksime konkreetsete lahendusteni ja viiendaks, tulemas on siis järgmisel aastal roheline raamat eh, kaks tuhat kaksteist juba siis eelnõu eh, pärast analüüsiprotsessi ja sellega ma lõpetaksin selles küsimuses, nii palju minu poolt, aga mul on tõesti väga hea meel, et te terve pool päeva kulutasite sellele teemale, tõite kokku rahvusparlamentide esindajad, Euroopa Parlamendi saadikud, eksperdid ja, ja suur tänu mind siia kutsumast ja tänu tähelepanu eest! lühidalt veel, äh, härra volinik, ma tean, et teie minutid on loetud, ma tahaksin siseturukomisjoni nimel teid tänada kõikide nende nimel äh, tänada, kes on siia tulnud, äh, suur tänu, et leidsite aega meiega liituda ja suur tänu tutvustamast seda direktiivi. Te teate, et rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament on vägagi huvitatud sellest direktiivist, sellest, et see kaasajastataks ja on äh, põhimõttelise tähtsusega, see ju ometigi meie kasvumootorina, äh, meie dünaamilisuse tagajana, see on meie äh, kodanike ohutuseks, aga ka ametite esindajate turvalisuseks oluline. me elame kriisiaegadel, me peame leidma kuskilt uue dünaamilisuse ja on äh, väga oluline, et meie noortel inimestel oleksid võimalused öö, oma karjääri edendada, käia praktikal välismaal, kogeda kogemusi üle terve Euroopa. ja meil tõesti oli väga viljakas arutelu siin täna hommikul ja öö, tooksin välja mõned elemendid, enne kui lahkute, neid on neli loomulikult liikuvus on põhimõttelise tähtsusega, see on täiesti selge kuid me peame mõtlema ka sellele, millistes tingimustes see toimub, äh, seda nii noortele inimestele, kes praegu alles veel õpivad, kellel on seda kogemust vägagi vaja, või siis juba professionaalidele endile, kellel tuleb tagada ka õiguskindlus. rääkisime ka riskidest, äh, mille võib tuua kaasa endaga äh, mitte väga järjepidev statistika, sellest rääkisid väga paljud saadikud. rääkisime täna ka Äh, sellest ajutisest äh, teise liikmesriigi minekust, äh, see on oluline ühisturu jaoks, sellest tuleks edasi rääkida, seda koostöös meie parlamentidega. ja siis üks Äh, küsimus, millest veel rääkisime, nimelt läbipaistvus ja lihtsustus, see, millele viitasite ka teie kvalifikatsioonide tunnustamise puhul. miks ei võiks koostada sõltumatuid komisjone, kes koondaksid erinevad eksperdid? miks näiteks selle kutsekaardi öö, äh, alastel aruteludel, kuid see töögrupp äh, peab olema sõltumatu, et tema tööd tunnustatakse ja annaks nii suurt Euroopa väärtust kui võimalik. ja siis küsimus äh, täiendõppe ja, ja üldse õppe harmoneerimise puhul te teate, et Barcelona protsessil on omad piirangud, aga räägiti ka siis äh, online kursustest, et kuidas nende tunnustamisega on harmoneeritus seal, kas see oleks võimalik ja muidugi väga palju rääkisime sellest samast kutsekaardist, osade elukutsete puhul on asjad jõudnud juba väga kaugele, loodetavasti järgnevatel aastatel see töö veelgi hoogustab, millised on kriteeriumid, kuidas me tagame selle, et andmed on konfidentsiaalsed, eh, kuidas tagada andmete kaitse Te ise tõite palju näiteid äh, selle kohta, kuidas äh, teinekord äh, see siiski ei toimi väga hästi, see andmete vahetus liikmesriikide vahel, seesama Hispaania arst Inglismaal ja nii edasi. Need on kõik need küsimused, mis esile tõusid, meie arutelu oli rikas ja tahaksin veel kord tänada nõukogu komisjoni ja kõiki rahvusparlamente, sellepärast et tõesti täidame Lissaboni lepingu sätteid meil on uued kohustused kanda, teeme seda koostööd kõikide teiega ja härra volinik, kas tahate veel midagi öelda lõpetuseks, te võite alati meile lootma jääda ja meie loodame teile. proua esinaine, ma rääkisin juba küll suhteliselt pikalt. Teie seisukohad on meile kulda väärt Äh, liikuvus äh, loomulikult äh, teatavaid tingimusi tuleb selle puhul täita, teatud reglemendile peab see alluma. põhimõtteliselt ma arvan, et konkurentsivõime huvides on väga oluline, et liikuvus ei puuduta mitte ainult ettevõtteid me peame rääkima kollektiivsest konkurentsivõimest ja üksikisiku konkurentsivõimelisusest. Euroopa Liit saaks aidata iga üksikisikut olema öö, võimeline püsima konkurentsis. tänu sellele öö, kutsetunnistuste süsteemile meil vahend selle jaoks on ju olemas ja saame nii tuua sisse selle nii-öelda äh, ohjatud äh, liikuvuse, äh, keskenduma kollektiivsele tegevusele. väljakutse meie ees on suur, lõpuni välja ehitada see ühisturg. mina olen poliitik, nagu teiegi olete paljud poliitikud. ja küsimus mida inimesed esitavad või mida ettevõtted küsivad äh, alati, on see, et mida see Euroopa siis minu jaoks tähendab, mis ta mulle toob? mis kasu mul sellest on, mis mul sellest ühisturust kasu on? ma tahaksin, et me saaksime teinekord äh, kõik, et saaksime ükskord kõikidele öelda, et vot sulle toob see seda, ühisturg sinu jaoks tähendab kaitset, äh, sinu jaoks tähendab see töökoha võimalus siin või seal äh, või on lihtsustatud Äh, töötamine ja nii edasi. me tahaksime, et kõigile oleks võimalus anda vastus, seda peaks võimaldama siseturu akt, see aitaks paremini toimida sellel suurel turul. see on ju ometigi Euroopa majanduse aluseks. ja kui selle alusega on kõik hästi, siis kõik, mis me sinna peale esitame, jääb ka püsima kohalikud algatused, liikmesriikide algatused, Euroopa algatused, need tohutud strateegiad, näiteks nagu see Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, jäävad jalule. toome konkreetse näite, kuivõrd ma juba olen siin äh, jutulainel. kolleeg äh, Quinn, kes on teinud ära suure töö innovatsiooni osas, Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend osas äh, on loomulikult prioriteediks seadnud innovatsioonitöö see prioriteet. ja ta on muidugi ära kasutanud äh, Euroopa patendi poolt pakutavat. mina tegelen selle Euroopa patendiga praegu väga palju, sellepärast et see kuulub minu portfelli. et kuidas äh, tagada see, et, äh, et ei, ei oleks enam olukord selline, kus patent Euroopas on kakskümmend korda kallim kui Ühendkuningriikide, Ühendriikides VKE jaoks. ühesõnaga nende asjadega me tegeleme kui ühisturg äh, toimib hästi, siis ka patendisüsteem toimib hästi, kogu see teadus- ja arendusprogramm, mis meil on, toimib ka, neid näiteid ma võin tuua miljoneid. aga ma sellega lõpetan. Äh, ja suur tänu selle eest, et te olete mõistnud, kui tähtis see on poliitiliselt, te olete sellele tähelepanu pööratud ja homme käivitub siis suur konsultatsiooniprotsess, mis kestab kolm-neli kuud äh, ühisturuakti osas. Öelge meile, kas need vii-, kas nendest viiekümnest ettepanekust piisab või ei, kas midagi on puudu, kas see kõik aitab äh, VKE-del ja kodanikel suuremat kasu lõigata? ootan põnevusega teie ettepanekuid, suur tänu! suur tänu, härra volinik! ja meie nägemus on sama Äh, sellepärast et kui üks päev ja üsna varsti tänu kõigile meile ühisturg võiks tõesti kujuneda ühiseks ähm, Euroopa identiteedi aluseks, siis oleks küll tore, sest siis me oleme oma ülesannete kõrgusel olnud, see võtab küll aastaid, aga oluline on seda teed käia, jõuda Euroopa identiteedini, selleks on vaja, et kõik eurooplased panustaksid meie Euroopa loojate ideaalide täitmisesse. aga sellega ma lõpetan, suur tänu, härra volinik, suur tänu, suur tänu kõikidele teile, kes olete tulnud neljast Euroopa kansist kohale ja loomulikult äh, suured äh, tänud iseenesestmõistetavalt meie ekspertidele, kes on äh, kuid tegelenud selle küsimusega, teised juba aastaid selleks, et Euroopa ideaali nimel töötada ja suur tänu kõikidele neile, kes terve pärastlõuna ärkvel olid ja tukkuma ei jäänud. tee meie ees on pikk aga kui koos mööda seda marsime, siis teeme ära suure töö Euroopa kodanike jaoks, seda kõike koos nõukogu, komisjoni ja kõikide parlamendide esindajatega. loodetavasti viite selle sõnumi edasi ka oma kolleegidele kodus, et nüüd tänu Lissaboni lepingule oleme võtnud ette selle suure väljakutse. Merci.